Good afternoon, ladies and gentlemen, may I ask you to take your tere, lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet. And again, may I ask you to ja palun ähm, lõpetage omavahelised vestlused ning võtke istet. Thank you very much suur aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, alustame tänast Regionaalarengu Komisjoni koosolekut Euroopa Parlamendis ja täna on meil au kohtuda liikmesriikide parlamentidega, meil toimub ühiskoosolek aga ma pean siiski meie tavamenetlusest kinni ning alustan meie koosolekut päevakorra kinnitamisega. Regionaalarengu Komisjoni liikmed, kas teil on ettepanekuid seoses päevakorraga? härra Van Nistelrooy, koordinaator Rahvapartei pärast. jah, väga tore, et me menetlusest kinni peame, enne kui me asja juurde asume. eelmine kord me rääkisime looduskatastroofidest, St Martinist ja teistest äh, saartest, mis on kannatanud looduskatastroofide all ja nüüd on meil päevakorras Kreeka olukord ja proua Spiraki äh, sooviks samuti sellest rääkida, võib-olla äh, saaks võimaldada aruteluks ka aega meie koosolekul. proua Spiraki. Äh, suur tänu, proua Äh, esimees ja suur tänu härra Van Nistelrooy ja solidaarsuse ülesnäitamise eest. proua Mihhailova, võib-olla võtaksite Kreeka päevakorda äh, homme ja mul oleks ettepanek selle päevakorra, päevakorda võtmiseks äh, täiskogus regionaalarengu komisjoni kolleegidele ütleksin, et me peame näitama solidaarsust Kreeka rahvaga ning nõudma äh, komisjonilt erandilt liikmesriikide panusega seoses siis Euroopa Liidu projektides, mis on seotud selle looduskatastroofiga ning äh, me peaksime tegema äh, muudatuse Euroopa äh, Solidaarsuse Fondiga seoses seda arvesse võttes. räägime sellest täpsemalt homme, aitäh! suur tänu, härra panelist Roy ja proua Spiraki! homme hommikul pärast seda, kui kaks delegatsiooni, äh, Rumeenia ja Bulgaaria delegatsioonid teevad äh, oma ettekanded ja eraldame aega ka selleks, et rääkida Kreeka olukorrast ning äh, mul on hea meel, kui te osalete selles arutelus. ja teiseks, koordinaatorite koosoleku juba võtsime koordinaatorite koosoleku päevakorda ka võimaliku suulise küsimuse pärast üleujutusi Kreekas. see on kõik, mida praegu saame teha. kas nüüd võime siis päevakorra nende kommentaaridega vastu võtta, suur tänu teile! koosolekute protokollide kinnitamine, üheksanda ja kümnenda oktoobri koosoleku protokollide projektid on teile, teile internetis kättesaadavad, nii et kui kellelgi pole vastuväiteid äh, tänase koosoleku jooksul, siis loeme protokollid kinnitatuks. juhataja teadaanded, seda võimalust ma praegu ei kasuta ja räägime päris teemast ja nüüd on meil parlamentidevaheline komisjonide kohtumine ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. Äh, võimalused, väljakutsed ja järgmised sammud. kallid kolleegid, sõbrad, austatud äh, liikmesriikide parlamentide liikmed, tervitan teid rõõmuga siin Euroopa Parlamendis, oleme tulnud täna siia selleks, et rääkida parlamentide vahelisel koosolekul väga tähtsast teemast, ühtekuuluvuspoliitika tulevikust pärast seda, kui meie praegune rahastamisperiood lõpeb kahe tuhande kahekümnendal aastal. me oleme rääkinud oma komisjonis sellest teemast juba korduvalt, oleme ette valmistanud resolutsiooni ettepaneku projekti, alustanud kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks ühtekuuluvuspoliitikaks Euroopas. see oli komisjoni algatusraport ja sellega on parlamendi esialgne seisukoht paika pandud ning äh, see võeti vastu maikuust kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, nüüd töötame nõndanimetatud omnibus ettepaneku kallal, mis on seotud praeguse äh, rahastamisperioodi vahearuandega proua Kreel, kes täna räägib, on äh, meie komisjoni raportöör. nagu me teame, seitsmes ühtekuuluvusaruanne avaldati oktoobrikuus Euroopa piirkondade ning linnade nädala jooksul ning me oleme sellest juba rääkinud oma komisjonis ko koos äh, regionaalarengu voliniku äh, proua Gretuga ning Kotter komisjoniga regioonide komiteest. meie komisjon valmistab ka algatusraportu selle tähtsa teemaga seoses. järgmisel aastal algab konkreetne töö järgmise rahastamisraamistiku kallal ning äh, ootame maikuus äh, siis äh, konkreetset ettepanekut mitmeaastase finantsraamistiku kohta. homme toimub meil kohtumine härra Oettingeriga, kes vastutab komisjonis Euroopa Liidu eelarve eest ja loodetavasti siis saame rohkem infot selle teema kohta. ma tahan, et meil oleks aus arutelu selle üle, millised on võimalused ning väljakutsed meie ees ning et me analüüsiksime häid tavasid, mida oleme näinud äh, praeguse ning varasemate rahastamisperioodide jooksul. meid ootab loodetavasti ees viljakas ja meeldiv arutelu, soovin äh, teile edukat mõttevahetust ning meeldivat mõttevahetust enne kui annan sõna tänastele kõnelejatele, on mul mõned praktilised teadaanded liikmesriikide parlamentide liikmetele. kui soovite sõna, siis palun täitke kõneaja soovi taotlus. andke see dokument meie saali teenindajatele, need dokumendid, need vormid on teie laudadel teie ees, leidsite üles, väga hea ja Euroopa Parlamendi liikmeid ma juba tunnen ja ma saan paremini aju-, aru, kes soovib nende hulgast kõneaega. ja nagu tavaliselt sellistel kohtumistel, saavad kõigepealt sõna Euroopa Parlamendi fraktsioonide koordinaatorid ja siis äh, liikmesriikide parlamentide liikmed ja siis ülejäänud liikmed ja nüüd äh, südamlik tere tulemast volinik Gretsule, meie tänasele külalisele. ta osaleb meie tänastes aruteludes ning suu tere tulemast ja tere ka minister Aab, kes on äh, vastutav minister eesistuja riigis. ja meie Regionaalarengu Komisjoni väga hea sõber, ta on meiega juba rääkinud ühtekuuluvuspoliitika probleemidest ka varem mul on suur rõõm ja anda sõna volinik Kretsule. ma ei hakka enam aega raiskama, palun, ühtekuuluvuspoliitika tulevik. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed, suur tänu, et te kutsusite mind siia eh, tänasele kohtumisele. Te teate väga hästi, et komisjoni jaoks mängivad liikmesriikide parlamendid võtmerolli selles, kuidas ja jälgitakse meie poliitikat, kuidas aidatakse poliitikal lähemale jõuda kodanikele ja seega me sõltume teist, parlamendiliikmed, igal pool, kus ma käin, püüan võtta kontakti ka liikmesriikide parlamendiliikmetega, sest komisjon peab pidama pidevat läbipaistvat dialoogi liikmesriikidega. täna peab peaks ütlema, et äh, Euroopa äh, demokraatia ajaloos on äh, võtmetähtsusega ajaperiood, arutatakse Euroopa Liidu tulevikku, Euroopa ühtekuuluvustulevik, poliitika tulevikku aast-, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja ma tahaksin tänusõnu öelda kõigile teile liikmesriikide parlamentides ka teie töö eest. ma hindan väga seda tööd ka, mida on teinud Regi komisjon. Te olete äh, väga palju ettevalmistustööd teinud. Äh, parlamendisaadik Vestfaal äh, tegi väga palju tööd, härra Schneideri arvamus oli väga väärtuslik meie jaoks. seega see annab meile mõtlemisainet ja ka tööd. aitäh teile veel kord! kui me nüüd vaatame, mis on toimunud, siis Euroopa Liidu areng on tõesti toonud meile täiesti pretsedenditu pika perioodi rahu ja stabiilsusega, kuid äh, nüüd on ajad muutunud äh, ja äh, majanduskriis tabas meid vahepeal ning liikmesriikide erinevused ja regioonide erinevused on suurenenud, nagu ka seitsmendas ühtekuuluvusraportis öeldi see raport rõhutas ka, et sellised erinevused võivad hakata Euroopa Liidu alusväärtusi õõnestama seetõttu ootan ühtekuuluvuspoliitika reformi, see oli tegelikult kõige olulisem Euroopa solidaarsuse väljendus see tagab võrdseid võimalusi kõikidele kodanikele kõikides piirkondades ja nagu ma ütlesin, eelmisel kuul avaldas komisjon ühtekuuluvuspoliitika seitsmenda aruande ja selles raportis ähm, on räägitud näiteks, et ühtekuuluvus Euroopa Liidu tasandil on suurenenud, see äh, annab Euroopa Liidule paremaid väljavaateid, aga äh, liikmesriikide ja liikmesriikide siseselt äh, linna ja maapiirkondade vahel on mõnel pool erinevused suurenenud, näiteks ka väikelinnade, suurlinnade vahel ja just sel põhjusel peaks ühtekuuluvuspoliitika jätkuvalt investeerima kõikidesse regioonidesse Ehm, regikomisjon ja paljud liikmesriigid jagavad ju sama arvamust. raportis öeldakse ka seda, et ehm, majanduskasvu eh, hoovad peavad edasi arenema, me peame arvestama sisserändega, kliimamuutustega, jätkusuutliku transpordivajadusega, hariduse, tervishoiu, digitaalinfrastruktuuri, teadusarengu toetamisega ühtekuuluvuspoliitika on kõikides nendes valdkondades midagi muutnud ning ka äh, panustab tulevikus nendesse valdkondadesse. seega liikmesriigid peaksid ühtekuuluvuspoliitika tulemusel olema palju stabiilsemad ja tugevamad tulevikus. nüüd, daamid ja härrad, kuidas me siis kõik seda saavutame? kuidas me saaksime kätt, käegakatsutavaid tulemusi saavutada? Äh, kuidas me saaksime ühtekuuluvuspoliitika muuta lihtsamaks kasusaajatele, paindlikumaks, nagu ma ütlesin, kasutajasõbralikuks. me peame leidma stabiilsuse ja tasakaalu vahel äh, õige proportsiooni, usaldus on väga tähtis samuti, me peame lihtsustama selleks, et Ehm, poliitikat, seda poliitikat tegelikult ei ole muudetud viimased kakskümmend viis aastat ja mõnikord on ehm, kasusaajatele see täiesti õudus unenägu, kuidas taotleda toetusi ja nüüd ehm, me püüame e, tõesti e, kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega, liikmesriikide organitega teha koostööd, e, et poliitikat muuta. nüüd Euroopa kaks tuhat kakskümmend on andnud meile uusi väljavaateid, kuid see on ka keeruline ja jällegi, kui me hakkame lihtsalt kulusi, kuluarvestust lihtsustama, see ei ole lahendus oluline on äh, kokkulepitud tingimused ja äh, paindlikkus on tõesti meie võtmesõnaks. viimastel aastatel on välja tulnud, et äh, ükskõik millises regioonis võivad ette tulla täiesti ootamatud eh, väljakutsed. prioriteedid tuleb muidugi välja valida ja paika panna rakendusperioodi algusel, aga nende muutmine ja täpsustamine, kohendamine võib palju aega võtta hiljem, näiteks eh, Belgia Valooni kommuunis jäid ühel, ühel päeval ilma tööta Caterpillari töötajad, see probleem tuli kuidagi lahendada, samuti võivad tabada piirkondi looduskatastroofid. seda tuleb arvestada tulevikus et äh, kui meil oleks äh, paindlikum ühtekuuluvuspoliitika, siis võiksime vahendeid paremini ümber paigutada vajaduse korral. me tahame äh, lihtsat regulatiivset paketti, kus struktuurifondide reeglid on igal pool sarnased ja lõpuks tahaksin ka äh, valitsemisest, juhtimisest, haldusest rääkida. tegelikult ähm, hea haldustava äh, vähendab äh, avaliku sektori kulutusi ja ähm, aitab meil olla palju tõhusam. ega raha ei tähenda alati kõike, me peame palju tõhusamalt töötama ja sellepärast ähm, tahaksin kuulda ka liikmesriikidelt, Ehm, mis toimub teie piirkondades, valimisringkondades, see on väga oluline. Teil on ju kõige rohkem teadmisi ja vahendeid selleks, et Euroopa Liidu õigustik üle võtta ja seda ellu rakendada. seega teil on võtme, võtmeroll eh, selleks, et vältida mingit topelttööd ja, eh, ja liialdusi. seega tahaksime kogemusi vahetada, et saada ka ise ähm, inspiratsiooni ja jõuda paremini oma eesmärkideni. daamid ja härrad, ma tahaksin veel kord rõhutada, koostöö on tähtis ja me tahaksime tagada selle, et iga kodanik teie valimisringkonnas teab, et ühtekuuluvuspoliitika toimib ja annab tulemusi ka tee juures. seetõttu voli, koos volinik Tysoniga ehm, teeme tihedat koostööd, tähtis on see, et kõik oleksid pardal ja kaasatud. liikmesriigid, regioonid, liikmesriikide parlamendid, omavalitsused kohalikul tasandil, kõik teeksid koostööd meiega. ma ei taha siin teile lihtsalt suusoojaks seda rääkida, tõesti, äh, laske ka koha peal inimestel teada, kui mõni projekt projekt saab toetust Euroopa Liidu vahenditest, sest ähm, liiga kaua on juba näpuga näidatud ja üksteist süüdistatud, kõik, mis hea, öeldakse olevat koha peale, kõik, mis halb, olevat tulnud Brüsselist, ma tean, oma koduriigis äh, nägin äh, mõni aeg tagasi siin ühte telesaadet, kus räägiti ähm, investeeringutest, äh, mis, millest üheksakümmend protsenti minu teada tuleb Euroopa Liidu vahenditest, aga sellest ei räägitud sõnagi, seega komisjon ei suuda ju seda teha, see on teie ülesanne kohtadel. ja tõesti, ma arvan, et äh, Ehm, oluline on ka kommunikatsioon. Äh, rääkisin äh, volinik Moidasega äh, telefonis, ta oli Manchesteris ja sada viiskümmend miljonit on juba sellele linnale antud, aga seal ei ole ühtegi Euroopa Liidu lippu näha. volinik Moidas küsis, et aga mille eest siin olete kõik teinud, et kust te raha saite ja linnapea ja ja arvati, et linnapea on kuidagi eraldanud neid vahendeid. ei, ma arvan ikkagi, et me peaksime üksteist rohkem usaldama ja rääkigem ka valjuhäälselt, mida ühtekuuluvuspoliitika meile andnud on. meie regioonide komitee kolleegid ähm, kindlasti ähm, saavad veel täpsustada siin andmeid ja Äh, ja teil on kõigil võimalus neid arenguid nüüd koordineerida. ja lõpuks tahtsin öelda, et eelmisel nädalal ähm, ähm lõi ähm, president Juncker proportsionaalsuse ja lähemuspõhimõttega tegeleva äh, ta-, rakkerühma, nii nagu ta seda oli ka lubanud ja nüüd on see rakkerühm täiesti õigeaegselt loodud, et edendada poliitilist dialoogi, et muuta meie poliitika tõhusamaks, et anda ka lisaväärtust. Usun, et meie diskussioon saab olema viljakas ja ma arvan, et see komisjon siin, teie komisjon on üks parimaid, sest teil on väga palju teadmisi, te teate, mis toimub kohtadel, teate, mis toimib, mis ei toimi, seega oluline on koostööd teha, parlament, komisjon, regioonkomitee, suur tänu teile veel kord! suur tänu, volinik! Thank you for your interesting speech. suur tänu selle huvitava sõnavõtu eest ja olulise sõnumi eest. Te peate paraku, kui ma õigesti aru sain, lahkuma Alpi piirkonda. räägime Alpide strateegiatest ka. aga me teame igal juhul, et teil on käed tööd täis, nii et suur tänu, et te tulite meie koosolekule. ja härra von Preska jääb lõpuni kohale. nii et Euroopa Komisjoni esindaja on koha peal ja saab vastata küsimustele, kui küsimusi on. hiljem saab härra von Preskaga sõnu. ja nüüd on mul suur rõõm tervitada meie teist peakõnelejat, kes on äh, riikliku halduse minister äh, eesistujariigist. ja tema räägib meile siis äh, eesistuja lähenemisviisist, palun, härra Aab. tänan, austatud proua Mihhailova, austatud volinik Reetsu ja lugupeetud parlamendiliikmed Eh, kõigepealt tänan teid eh, kutse eest tänasele ühtekuuluvuspoliitika tulevikku puudutavale seminarile, et arutada koos võimalusi, väljakutseid, edasisi samme. teema on väga aktuaalne, sest Euroopa Komisjon on ette valmistamas uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekut, mis hõlmab eh, ka ühtekuuluvuspoliitikat. aga enne, kui ma asun tänase põhiteema juurde ja lubage mul tänada Euroopa Parlamenti, proua Mihhailovat, proua Kreeli ning variraportööre väga hea koostöö eest Omnibussi triloogidel. oleme ühissätete määruse lihtsustamisettepanekutega jõudsalt edasi liikunud. kui ma käisin juulis teie ees Eesti eesistumise prioriteete tutvustamas, siis rääkisin, et eesistujana on üks meie eesmärke viia edasi ühtekuuluvuspoliitika tulevikku puudutavaid arutelusid, eelkõige selle rakendamise lihtsustamise teemal. ja seda oleme ka teinud. arutelu on olnud erinevatel tasanditel ja eesistujana kutsusin kokku üldasjade nõukogu, mis toimus eelmisel nädalal ja mis oli suures osas pühendatud just nimelt ühtekuuluvuspoliitika teemale. See nõukogu kutsuti kokku selleks, et kõik liikmesriigid kõrgel tasemel saaksid välja öelda oma arvamuse ja ettepanekud selle poliitika tuleviku suhtes. ja täna mul on siin hea meel siis veidi sellest üldasjade nõukogust aru anda esiteks kiitsime koos liikmesriikidega heaks nõukogu järeldused ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise ja sünergia suurendamise kohta peale aastat 2020 algavaks perioodiks. Nõukogu on muu hulgas ühel meelel, et erinevad Euroopa Liidu instrumendid ja poliitikad peavad üksteist täiendama ning nendevaheline sünergia peab paranema kaaluda tuleks ühtlustatud ja ühtseid põhireegleid, sõltumata rakendamise viisist, nagu on soovitanud ka kõrgetasemelise lihtsustamise töögrupp. kasusaaja jaoks muudaks see orienteerumise keerulisel Euroopa Liidu toetuste maastikul märgatavalt lihtsamaks. teiseks, eelmisel nädalal keskendusime koos ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministritega ühtekuuluvusaruandele ja järgmist rahastusperioodi puudutavatele teemadele. mul on hea meel, et arutelu oli avatud ja sisukas. liikmesriigid olid ühisel meelel, et ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll nii arenguerinevuste vähendamisel struktuursete reformide soodustamisel ja toetamisel kui ka konkurentsivõime tõstmisel. edusammudest hoolimata tuleb jätkata tööd arenguerinevuste vähendamisel. austatud kolleegid, nende kohtumiste tulemusel julgen kinnitada, et liikmesriikide jaoks on ühtekuuluvuspoliitika oluline ja ka nõukogu on pühendunud Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide reeglite märkimisväärsele lihtsustamisele. otsime võimalusi, et järgmine rahastusperioodi reeglid oleksid lihtsad, selged ja vähekoormavad. nüüd aga ühtekuuluvuspoliitika ees seisvate väljakutsete ja võimaluste juurde. seitsmenda ühtekuuluvusaruande kohaselt on ühtekuuluvuspoliitikal olnud positiivne mõju nii regioonidele, liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidule tervikuna. ent siiski on Euroopas piirkondi, nii nagu ka austatud volinik Kreetsu siin rääkis, kus majandusareng ei ole olnud nii kiire ja kus tööpuudus on endiselt kõrge. lisaks seisavad Euroopa Liidu ees suured väljakutsed. majanduskasvu tuleb veelgi suurendada tuleb ergutada innovatsiooni, parandada töövõimalusi, tegeleda noorte tööpuudusega ja võidelda vaesusega. Pole põhjust arvata, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema kuidagi eraldiseisev ning muutumatu, pidevalt muutuvas keskkonnas. vastupidi, meie ees seisvad väljakutsed vajavad integreeritud lähenemist ja lahendusi, mis hõlmavad erinevaid valdkondi ja fonde. ühtekuuluvuspoliitika peab olema piisavalt paindlik, et vastata paremini riikide ja regioonide reaalsetele vajadustele. samas paindlikkuse kõrval peame tagama poliitika stabiilsuse, sest ühtekuuluvuspoliitika panus pikaajaliste investeeringute elluviimisel ja struktuursete reformide toetamisel on väga-väga oluline kindlasti ei saa ainult ühtekuuluvuspoliitika abil lahendada kõiki probleeme. peame poliitikat fokusseerima ning seadma sellele selged eesmärgid, et saavutada suurem mõju. sellega anname selge signaali, millist poliitikat tahame ja milliseid tulemusi ootame. tulemuslikkusele keskendumine peaks olema järgmise perioodi peamine prioriteet selged ja nähtavad tulemused aitavad suurendada Euroopa Liidu lisandväärtust, näidates meie kodanikele, kuidas nemad ise või nende regioon on investeeringutest kasu saanud. raske on alahinnata Euroopa piiriülese koostöö tähtsust ühtekuuluvuspoliitika osana. rohkem kui üks kolmandik Euroopa Liidu elanikkonnast elab piiriregioonides nendes piirkondades on suur potentsiaal piiriüleste teenuste kujundamiseks ning inimeste ja kaupade vaba liikumise soodustamiseks. piiriülene koostöö on üks sobivamaid instrumente, et leida ühiseid lahendusi piiriülestele probleemidele, jagada parimaid praktikaid ning toetada konkurentsivõimet. head sõbrad, ühtekuuluvuspoliitika on näidanud suurt lisandväärtust tänu oma mitmeaastasele perspektiivile seostele euroopa 2020 eesmärkide ja euroopa semestriga ühtekuuluvuspoliitika on üks tulemuspõhise lähenemise pioneere investeeringute tegemisel neid tugevusi peame kindlasti hoidma aga ka edasi arendama mul on hea meel, et mõttevahetusi ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle on hakanud järjest rohkem toimuma. usun siiralt, et üheskoos suudame kujundada sellist poliitikat, mis aitab kaasa riikide ja regioonide arengule ning selle kaudu meie kodanike heaolule. ja mul on hea meel, et te mind täna kutsusite ja ma sain täita oma lubaduse ja peale üldasjade nõukogu teile selle lühikese kokkuvõtte esitada. tänan teid kuulamast! Thank you, thank you, Mr Aab. suur tänu, härra Aab, suur tänu selle väga huvitava info ja sõnumite eest. ja, ja me võime nüüd öelda nägemiseni proua volinikule ja me jätkame oma tööga. Um, now... nüüd läheme meie arutelu järgmise osa juurde ja alustame oma aruteluga. meil on siin viis väga huvitavat kõnelejat ja nemad tutvustavad erinevaid lähenemisi ühtekuuluvuspoliitikale, parimaid tavasid ja ka millised on nende Ehm, nägemused ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas. Need viis kõnelejat on Serik van Preska, tema on Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi direktor ning hetkel ehm, komisjon valmistab ette ka vastavaid ettepanekuid, mis on seotud kaks tuhat kakskümmend ehm, järgse perioodiga, nii et tema sõnavõtt on tõesti väga ajakohane ja ja suure huviga ootame siis infot komisjonilt. temale järgneb ähm, Ivalina Vassiljeva, tema on äh, Bulgaaria Rahvuskogu Keskkonna ja Veekomisjoni esimees ning äh, tema räägib meile rohkem äh, Bulgaaria seisukohtadest ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta ja toob ka mõningaid näiteid. proua Rovana Plomb on Rumeenia saadikute koja Euroopa asjade komisjoni esimees ning Rumeenia saab eesistujariigiks kaks tuhat üheksateist aasta kevadel ning see on üks olulisemaks perioodiks järgmise toetusperioodi ettevalmistamisel ning Rum-, Bulgaaria eesistumine algab esimesel jaanuaril äh, kaks tuhat kaheksateist ning äh, siis kevadel algab kaks tuhat üheksateist on Rumeenia eesistumine. härra Michal Schneider on regioonide komitee liige ja meiega Euroopa Parlamendi hea sõber ning tema on ka raporti ühtekuuluvuspoliitika tulevik peale aastat kaks tuhat kakskümmend raportööriks. ning on väga oluline ära kuulata ka regioonide komitee hääl siinkohal ning äh, seejärel proua Konstantse Kreel. tema on Euroopa Parlamendi liige ja samuti ka meie komisjoni liige ja tema on oma fraktsiooni sotsialistide ja demokraatide äh, koordinaator ja tema on ka äh, võtmetähtsusega teemade osas raportöör ja töötab praegu ka niinimetatud omnibussi paketiga. ja tere tulemast kõikidele kõnelejatele ja kõigepealt äh, sõna härra von Preska. palun, härra von Preska. Thank you very much uh.... suur tänu, proua esimees. mul on väga hea meel, et olete meid siia kutsunud, ma teen väga lühidalt ning äh, ma üritan ähm, vältida seda, et ma ei hakkaks üle kordama seda, mida minu volinik äsja äh, rääkis. nii et mina keskendun neljale punktile ja, ja need on äärmiselt olulised komisjoni jaoks ning me hetkel ka äh, kaalume neid teemasid tuleviku kontekstis, siis peale peale aastat kaks tuhat kakskümmend kontekstis ja komisjon teeb ka peatselt omapoolsed ettepanekud, nii et seitse-kaheksa kuud on meil aega oma ettepanekute esitamiseks. nüüd kõigepealt esimene punkt, struktuurreformide tähtsus. miks? kui me vaatame eh, vähem arenenud eh, regioone või mittearenevaid regioone, siis me näeme, et neil on paljudel ühesugused tunnused. ma toon ühe näite. näiteks eh, ärisektor, ettevõtlussektor. kui me vaatame vähem arenenud piirkondi, siis me näeme, et see, seal on vähem ettevõtteid, need on väiksemad ja seal on ka vähem alustavaid ettevõtteid ning need kasvavad ka aeglasemalt. see tähendab, et need ettevõtted, mis on nendes äh, regioonides, siis neil on äärmiselt keeruline hakkama saada selle ebasoodsa ärikeskkonnaga, sellepärast et äh, väikeettevõtted ei leia äh, nagu teed väljapoole, samas suurettevõtetel on see lihtsam ja see ebasoodus ettevõtte keskkond ähm, ei takista mitte ainult nende majanduskasvu, vaid äh, see on ka ähm, takistuseks ähm, investeeringute jaoks äh, ühtekuuluvuspoliitikas. praeguses me, me, me toetusperioodis me oleme investeerinud seitsekümmend miljardit äh, innovatsiooni ning see aga Äh, toetab ette, ettevõtet ainult sellisel juhul, kui need ettevõttepidamise kulud ei ole liiga kõrged või siis, äh, või kui ettevõtted saavad juurdepääsu finantseerimisele ja paljudel sellistel ettevõtetel, mida ma mainisin, seda juurdepääsu ei ole. nii et äh, millega me tulevikus praegu peaksime tegelema, on see, et kuidas me saame positiivseid motivatsiooni, stiimuleid anda selleks, et need reformid läheksid edasi, et ettevõtluskeskkond nendes piirkondades oleks selline, et me investeeriks mitte ainult inimestesse ja ettevõtetesse, vaid investeerime ka sellesse, et, et me reformiksime ka haldust ja ma räägin siin just positiivsest stiimulitest, aga me praegu veel lahendust leidnud ei ole. nüüd teine punkt. halduse kvaliteeti tähtsus. jällegi, kui me vaatame, millised on kõige suuremad takistused majanduskasvu puhul ja ka ühtekuuluvuspoliitika toetuste haldamisel, siis siin me jõuamegi avaliku halduse kvaliteedi juurde ja seda on ka näha mõningates kohtades, kus me näeme, et see tõesti pidurdab majandusarengut. nii et ähm, avaliku halduse administratsioon, samuti äh, justiitsasutuste äh, tõhusus äh, ja korruptsioonivastase võitluse tõhusus, need on kõige olulisemad elemendid siin, me peame neid parandama, peame tõhustama siis avalikku haldust selleks, et ka majanduskasv edeneks ja et ka äh, see edendaks meiepoolsete toetuste ärakasutamist, nii et me rõhut-, me soovimegi siis rõhuasetuse seadus nendele küsimustele ka suutlikkuse suurendamisele. kolmas punkt, minu volinik juba äh, rääkis sellest, et ühtekuuluvuspoliitika peaks tulevikus keskenduma just nendele valdkondadele, mis äh, ka toovad endaga kaasa suurema lisandväärtuse, puudutab siis kliimat, innovatsiooni ja nii edasi. aga siin tuleb vaadata ka, milline on ähm, see võimendusmehhanism ning ma arvan, et siinkohal me oleme kõik nõus, et ühtekuuluvuspoliitika ähm, võimendusmehhanism on muutunud liiga keeruliseks ja ma kordan veel kord üle, mida volinik ütles, et tõesti me vaatame, kuidas me saame äh, suurel määral seda ähm, lihtsustada ja me oleme seda ka varem öelnud, aga nüüd me võtame seda tõesti ka tõsiselt, nii et mida ma soovin öelda ja ma võin teile ka siinkohal lubada, et äh, tulevased määrused, regulatsioonid saavad olema palju lühemad, palju lihtsamad, eeskirjad saavad olema lihtsamad ja see tähendab vähem kontrolle, vähem auditeid, vähem aruandlust ja eh, mõte seisneb selles, et me ikkagi lähtume nii palju kui võimalik just siseriiklikest eh, sätetest ja ametivõimudest. ja see tähendab siis, et oluline on siin usaldus eh, mõlemal poolel, seda kindlasti ei ole alati lihtne saavutada, aga me üritame teha kõik, mis meie võimuses, et selleni jõuda. ja siin me peame loomulikult arvestama sellega, et kohapealne olukord igal pool on erinev ja me peame ka vaatama, kui kaugele me jõuame. aga igal juhul võite kindlad olla, et me kindlasti äh, tulemusi saavutame selles osas ja komisjonis me oleme ka selles osas ühel nõul, et me ei saa praeguses raamistikus äh, samamoodi jätkata nagu seni. ja viimane, aga mitte vähem äh, oluline punkt, poliitika mõju. siinkohal sooviksin rõhutada seda, et me sooviksime rohkem tulevikus keskenduda just finantseerimise innovaatilistele vormidele nimelt, et me liigume kaugemale grantidest ja liigume pigem just laenude, garantiide äh, suunas, varade suunas ja nagu proua Mihhailova juba ütles, siis praegu meil käivad läbirääkimised sellise paketi osas komisjonis ja eh, parlamendis selleks, et finantsinstrumentide kasutamist lihtsustada. aga see loomulikult ei tähenda seda, et me grantidest täielikult loobume, sellepärast et selge on see, et on mõningaid valdkondi, kus grandid on ainsaks eh, finantseerimisvaldkonnaks, eh, sellepärast et nendes valdkondades mingit Ähm, käivet ei toodeta ja tulu ei toodeta. ja lõpetuseks, meie jaoks on selge, et ähm, poliitika on kõige olulisem ja siis peame vaatama, millised on need instrumendid, nii et see ei tööta vastupidi. mida see tähendab? see tähendab seda, et ühtekuuluvuspoliitika ei saa ei äh, tähenda ainult ähm, toetusi, võimendust, tulemusi, vaid et finantsinstrumentide puhul on oluline see, et nad peavad innovatsiooni eh, suurendama, me peame just seda vaatama, kas me loome töökohti juurde ja see peab olema meie mõõdupuuks, mitte see, mis on seotud mõningate teiste instrumentidega nagu investeerimismaht ja nii edasi, nii et see ei puuduta ühtekuuluvuspoliitikat, sellepärast et meie tegutseme turgudel, piirkondadel, kus on keeruline lähtuda just sellistest elementidest, seetõttu poliitika peal on siinkohal kõige olulisem. aga seda öelnuna me oleme juba praegu liikunud äh, olukorda, kus äh, kakskümmend miljardit äh, eurot suunatakse finantsinstrumentidesse ja me soovime siis seda ka tulevikus kasutada. ja siinkohal ma lõpetan, aitäh teile! Uh, suur aitäh! ma kuulsin siin saalist ähm, müra veidi kahinat, kui räägiti lihtsustamisest. see on väga hea näitaja, me teame, et lihtsustamine läheb alati raskelt, aga ma usun, et seekord saavad meie jõupingutused olema edukad. nüüd äh, hea meelega annan sõna järgmisele kõnelejale ja lubage, ma teen seda bulgaaria kõne, äh, keeles Valina Vassiljeva, palun. suur tänu austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ähm, liikmesriikide parlamendi liikmed, komisjoni esindaja, ähm, daamid ja härrad, mul on hea meel, et ma saan siin esindada Bulgaaria parlamenti ja rääkida Bulgaaria kogemusest ja visioonist ühen-, ühtekuuluvuspoliitika kohta pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja rää-, jätkaksin bulgaaria keeles käesoleval aastal möödub kümme aastat sellest, kui Bulgaaria ühines Euroopa Liiduga. oleme jõudnud oma esimese nõukogu eesistumise eelõhtule ja eh, Bulgaaria kodanikud on jätkuvalt kõige veendunumad eurooptimistid. hiljutine eh, arvamusküsitlus näitas et, et viiskümmend protsenti kodanikke toetab Euroopa Liidu üle kuuekümne protsendi arvab, et Euroopa Liit on demokraatlik ning sama palju umbes arvab ka, et Euroopa Liit pakub solidaarsust ja kaitset kodanikele ja see ei ole sugugi vähe. see on seotud Euroopa ühtekuuluvuspoliitikaga, mis on üks põhipoliitikaid Euroopa Liidus ja selle poliitika debatt jätkub Euroopa ühtekuuluvuspoliitika saab olema üks meie prioriteete eesistumise ajal ning äh, palju sõltub ka sellest, kui võetakse vastu kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal uus mitmeaastane finantsraamistik. selle alusel võib siis laiapõhjalisi konsultatsioone pidada, aga tahaksin ka natukene tagasi vaadata ühtekuuluvuspoliitikast võib rääkida oma kogemuse põhjal, olen töötanud kohalikus omavalitsuses, võin täitevvõimu tasandi kogemusest rääkida ja ka sellest, milline arusaam on mul ühtekuuluvuspoliitikast parlamendiliikmena. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist saime küll Euroopa Liidult toetust, kuid teatud äh, põhjustel peatati äh, toetuste, toetusrahade edastamine. suutsime sellest probleemist üle saada, suutsime moderniseerida kaks tuhat kuussada kilomeetrit äh, vee- ja kanalisatsiooni torustikku ja ehitasime uusi veepuhastusjaamu neli miljonit kodanikku said sellest kasu ning eh, tegevusprogrammid aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on tegelikult väga head olnud. rakendusprotsent on kaheksakümmend üheksa ja see on peaaegu viiskümmend miljardit, see on kõik eh, nähtav Bulgaaria kodanikele. Euroopa fondide raha on meie riigi majandusele väga oluline ning kui me mõrdleme makromajanduslikke tulemusi ja hüpoteetilist stsenaariumi ilma Euroopa Liidu rahastamiseta, siis äh, vastav ähm, uurimus on näidanud, et meie äh, SKT on äh, kümme protsenti tõusnud ja oleks kümme protsenti äh, kõrgem tänu Euroopa Liidu rahastamisele kui ilma selleta. me oleme loonud tuhandeid töökohti, meie keskmine palk on tõusnud üheksa koma kuus protsenti võrreldes äh, stsenaariumiga, kus ei ole Euroopa Liidu toetust ning äh, samuti leevendas Euroopa Liidu toetus majanduskriisi, rahanduskriisi negatiivset mõju. me oleme stabiilne riik, meie tööpuudus on madal, kuus koma viis protsenti ning üksteist protsenti on tõusnud sissetulekud reaalmajanduses. nüüd võrreldes Äh, seda perioodi, järgmise perioodiga kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis näeme, kuidas on suurenenud investeeringud. tingimuslikkus on aidanud muidugi reforme läbi viia, perioodi algusel tekkis teatud äh, õigusaktide vastuvõtmisega probleeme ja viivitusi, kuid äh, me suutsime akrediteerida vastavad asutused ja Bulgaaria on seitsmendal kohal maksekohustuste täitmisel vastavalt äh, Euroopa Komisjoni andmetele. nüüd, kuidas me näeme kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset perioodi? Brexit, julgeolek, ränne, kliimamuutused, digitaalühiskonna kujunemine, need on kõik suured väljakutsed ja me peame jätkuvalt koostööd tegema selleks, et majanduslik jõukus suureneks ja Euroopa Liit oleks tugev äh, maailma tegi, maailmatasandi tegija. nüüd äh, uuest ühtekuuluvuspoliitikast oodatakse paindlikkust, paremaid tulemusi. kõigepealt peame mõtlema pikaajalistele investeeringutele. vaatamata muudatustele peavad need jätkuma kõikides Euroopa Liidu regioonides. investeeringud peavad olema Euroopa Liidu üldeelarve prioriteediks ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat struktuurireformid ehm, peaksid lahenema ehm, tähtis on eh, seda teha kiirelt ja selleks peame olema valmis, eh, valmis jõudnud ka oma õigusaktidega, et saaksime rakendada uut ühtekuuluvuspoliitikat ilma viivistute, viivitusteta. Bulgaaria jaoks on tähtis ehm, investeeringute mõju üh-, ühisturu huvides suurendada nii doonorite kui kasusaajate huvides. Euroopa Liit Eh, ei ole lihtsalt väikeste majanduste kogum. iga euro, mis investeeritakse ühtekuuluvuspoliitikasse eh, ja vähem arenenud majandusse, peavad ju kasu tooma kõigile ja ka suurele, suurtele Euroopa Liidu majandustele. ühtekuuluvuspoliitika aitab kaasa Euroopa Liidu üldise heaolu tõusule tähtis on kontrollidelt äh, liikuda harmoneeritud reeglitele, ähm, täpsematele eesmärkidele, heale finantshaldusele. muide, ühtekuuluvuspoliitika instrumendid on kõige rohkem kontrollitud ja auditeeritumad instrumendid meil on ühise halduse põhimõtted Bulgaarias ja sellel ei ole alternatiivi. tähtis on vahet teha liikmesriikide ja komisjoni vastutusel, kui pro-, programme koostatakse, kui rakendatakse ellu projekte ja kui kontrollitakse tulemusi. samuti samuti tuleb äh, toetada integreeritud investeeringuid ning erinevate fondide koosmõju. tähtis on paindlikkus selleks, et konkreetsetele liikmesriikide ja regioonide väljakutsetele vastata. tähtis oleks ka erinevaid programme kombineerida, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend ja e, inimressursside arenguprogramm, neid võiks e, kuidagi e, ühitada, kui harmoneeritakse, luuakse ühised reeglid investeerimisfond, Euroopa investeerimisfondidele Bulgaaria on loonud oma suutlikkuse finantsinstrumentide haldamiseks. Jessica Jasper ja eh, sarnased instrumendid on väga edukad olnud Bulgaarias. õpime nende rakendamise kogemustest, aga samas eh, isegi parimad rahastamisvahendid ei suuda asendada grante, nad peaksid üksteist täiendama. ja lõpuks ühtekuuluvuspoliitikat tugevdab liikmesriikide vastutust, aitab kaasa äh, avaliku sektori äh, paremale töökorraldusele ning äh, Bulgaaria soovib jätkuvalt toetada mm, teemade kaupa lähenemist erinevate eesmärkide saavutamiseks. samuti toetan ex-ante tingimuslikkust, mis peaks siis tugevnema pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. aga ähm, tahaksin öelda ka, et sanktsioonidele lisaks peaks ka motiveerima liikmesriike äh, parlamendi moto on ühinenud mitmekesisuses, see on ka Bulgaaria eesistumise jaoks tähtis tunnuslause. seega soovin, et eelseisvate debattide käigus tehtaks koostööd selleks, et Euroopat oleks rohkem ja rakendataks arukalt ühtekuuluvuspoliitikat. äärmiselt huvitav ettekanne ja nüüd on mul rõõm anda sõna proua Rovana Plombile, kes on Euroopa Asjade Komisjoni esimees esindajate kojast Rumeenias. palun, proua Plomb! suur tänu, austatud esimees lugupeetud proua Mihhailova, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ning liikmesriikide parlamentide liikmed. lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt äh, soovin tänada teid selle kutse eest tänasele arutelule sel tähtsal teemal ühtekuuluvuspoliitika tulem-, tulevik pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat see on meie tulevik. Euroopa Liidu projekti tulevik, meie kõigi tulevik, kõikide eurooplaste tulevik. kõnelen siin teie ees täna nii Euroopa vahenditega tegeleva ministrina ja nagu te ütlesite, Euroopa asjade komisjoni esimehena meie liikmesriigi parlamendis ning räägin ka Rumeenia kui kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimese poolaasta, poolaasta eesistuja esindajana. kõigepealt räägiksin natukene varasemast äh, perioodist, rahastamisperioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist see oli meie, meie jaoks esimene kogemus Euroopa fondidega, Euroopa toetustega seoses, see oli meie õpiaeg, me tegime vigu, aga meil õnnestus siiski riigi arengule kaasa aidata. ühtekuuluvusfondi abil saime me näidata, et ühtekuuluvuspoliitikal on Euroopa lisandväärtus ning võimendusmõju äh, struktuurifondide puhul oli selline, et iga kasutatud euro kohta suurenes meie skp kahe koma kolme euro võrra. ja vastuvõtuvõime oli perioodi lõpuks praktiliselt üheksakümmend protsenti. siis tuli kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani periood, mille eesmärgiks oli keskenduda rohkem tulevikule, äh, tulemustele ja toodi sisse eksante tingimuslikkus aga paraku selles perioodis olid äh, eeskirjad keerulisemad ning suuniseid oli rohkem. ja kuna ühtekuuluvuspoliitika määrused võeti vastu hilja, alustati ka rakendustegevusega hilja. juhiksin tähelepanu sellele, et programmeerimine on keerulisem siis või programmide koostamine on keerulisem siis, kui äh, meil on kesktasandil vastu võetud äh, lävid, mille puhul ei võeta arvesse kõikide liikmesriikide investeerimisvajadusi ega piir-, piirkondade investeerimisvajadusi. ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu tulevikuga lahutamatult seotud, nagu ma juba alguses ütlesin. ma ütleksin, et neid ei saa tegelikult äh, lahus hoida, meil on vaja äh, tugevat, tõhusat, kaasaegset Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat kõikide Euroopa piirkondade jaoks. meil on vaja arukat, säästlikku majanduskasvu ning uusi töökohti. ja seetõttu peaks selle poliitika roll äh, jääma endiselt samaks, see peaks olema kõige olulisem Euroopa investeerimispoliitika, mille abil töötatakse välja lõimitud lahendusi, mis vastavad Euroopa piirkondlike, riiklike ning kohalike tasandite nõuetele tuleb võtta arvesse inimeste vajadusi, sõltumata sellest, mis tasandil äh, nad on esindatud. ja kõige selle nimel peaksime äh, püüdlema ühiste eesmärkide poole. räägiksin siis nüüd natukene ka ühtekuuluvuspoliitikast pärast kahe tuhande kahekümnendat aastast äh, ning tõstataksin mõningad tähtsamad teemad sellega seoses. kõigepealt vahendite kasutamise tõhususe parandamine. hoolimata sellest, et Euroopa Liit seisab silmitsi uute väljakutsete, uute prioriteetidega, nagu näiteks julgeolek, ränne, piirid, leiame sellegipoolest, et ühtekuuluvuspoliitika peaks keskenduma reaalsetele vajadustele, mis äh, on piirkondade tasanditel paika pandud ning äh, lähtuda tuleks just nendest vajadustest, seetõttu me peaksime tõhusust äh, ja parandama just nimelt sellest lähtuvalt. teiseks, arukas üleminek programmi perioodide vahel. kõikide perioodidega tulid head mõtted, aga ka mõningad äh, tõkked. me äh, peame alati võtma arvesse oma kontrollisüsteemides uusi suuniseid ning äh, komisjoni suunised tulevad sageli hilja ning täiendavad riiklikke eeskirju ja seetõttu komisjon peaks tulevikus mõtlema sellele, et praegused struktuurid peaksid jääma jõusse olemasolevad struktuurid peaksid olema, jääma samaks ja ei peaks iga uue perioodi alguses haldus- ning kontrollisüsteeme hakkama uuendama ühtekuuluvuspoliitika lisaks eelnevale peaks keskenduma piirkondade ning liikmesriikide reaalsetele vajadustele. näiteks me peaksime keskenduma, nagu ma olen nõus olnud ERDF-i määrusele, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, innovatsioonile ja IKT-le, ähm, süsiniku vahe, vähesele majandusele ja me ei tohiks unustada ka ringmajandust, me peaksime paika panema täpselt äh, prioriteedid äh, piirkondade ning liikmesriikide tasandil. see liikmesriigid ning piirkonnad peaksid hakkama vajadusi analüüsima ning pärast seda vaatama, millised on õiged rahastamisvahendid. kõik Euroopa Liidu tasandil kehtestatud lävendid või lävid, nagu näiteks ESF osa ja nii edasi, seavad ohtu kohalikel, kohalikul tasandil ähm, paika pandud vajadustest lähtuva rahastamise siis äh, finantsvahendid ja stipendiumid jah, finantsinstrumente tuleb erinevate stipendiumite ja toetustega kombineerida, see on äh, võima-, see on, see on oluline tulu loovate projektide puhul. me peaksime keskenduma me peaksime ka sellist süsteemi välja arendama siis ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta. struktuurireformid peaksid olema ühtekuuluvuspoliitika alustalaks. ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa poolaasta peaksid olema omavahel seotud ka tulevikus ja see side peaks olema isegi tugevam. riigipõhised soovitused aga peaksid olema Äh, paremad, paremini hallatavad ning hõlmama stimuleerivaid mehhanisme, selle asemel, et hakata sanktsioneerima või kehtestama tingimusi. meie arvates igasugused korrigeerivad meetmed ei ole meie eesmärkide seisukohast kasulikud. me peaksime keskenduma riigipõhistele soovitustele, mis on ühtekuuluvusseisukoha, seisukohast olulised ning äh, aitavad tugevdada investeerimisraamistikku järgmiseks, äh, lihtsustamine ning paindlikkus äh, kasusaajate jaoks. Äh, Rumeenia toetab ühise reguleeriva raamistiku kehtestamist kõikide fondide jaoks ning eeskirjade ühtlustamist. samasuguste sarnaste projektide ja programmide puhul. me leiame, et kõik see aitab meil tõhusamini kasutada Euroopa Liidu eelarvevahendeid. lisaks sellele toetame me tõelist lihtsustamist ka rakendusmenetluse osas siin tuleks arvesse võtta neid väljakutseid, millega seisavad silmitsi ametivõimud ning kasusaajad. meie arvates on meil vaja paremat tasakaalu lihtsustamise, turvalisuse ning äh, soorituse eesmärkide vahel. Äh, reguleerivat raamistikku tuleb parandada näiteks temaatilise äh, kontsentratsiooni, auditi ja kontrolli eeskirjade eksante tingimuslikkuse näitajate lihtsustatud kulu lahenduste ja teiste osas. lisaks sellele, mis puudutab paindlikkust, siis me arvame, et ühtekuuluvuspoliitika saab paindlikumalt vastata reaalajas kerkivatele uutele väljakutsetele, aga see ei tohiks seada ohtu strateegilist suunavalikut ning mitmeaastaseid programmidokumente. lahenduseks võiks siin olla näiteks ettenägematute tegevuste varu, mis ei kuulu temaatilise jaotuse eeskirja alla ja me leiame samuti, et äh, paindlikkust tuleks äh, võimaldada ka läh-, lähimuspõhimõttest lähtuvalt äh, selleks, et saada, saavutada tõeline konvergents ning tasakaalustatud areng liikmesriikides, piirkondades ja Euroopas tervikuna vastastikuse usalduse suurendamine on väga oluline. see peaks olema üks ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtteid me peaksime usaldust ning koostööd osalejate vahel suurendama alates poliitika väljakujundamisest kuni rakenduseni. me ei tohiks üle reguleerida ja auditeid ei tohiks samuti liiga palju olla samade kasusaajate üle. siis äh, rakendusperioodi pikkus. loomulikult äh, siin on seisukohad lahknevad, mõned eelistavad seitset aastat, teised viite või viite pluss viite ja ma arvan, et kui meil õnnestub eeskirju lihtsustada ja alustada rahastamist juba perioodi esimesest päevast, äh, siis on võimalik prognoosida järgmise mitmeaastase finantsraamistiku pikkust Äh, Hispaania, äh, vabandust, Rumeenia eelistab seitset aastat, leiame, et see on äh, hea strateegiline lähenemisviis, mis aitab meil saavutada Euroopa Liidu keskpikad ning pika perspektiivi eesmärjad. Rumeenia kavatseb teha koostööd Bulgaaria ja Austria eesistujatega, teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga selleks, et ühtekuuluvuspoliitika määrused saaksid õigeaegselt vastu võt-, võetud enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valitsusi, valimisi, see on suureks väljakutseks ning ähm, me peame endast harima, andma parima selleks, et ühtekuuluvuspoliitika oleks tõesti äh, peamine vahend äh, Euroopa projekti äh, ähm, tugevdamiseks euroskeptilises õhustikus. aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna härra Michal Schneiderile, tema on regioonide komitee liige ja nüüd kuuleme siis ka Euroopa regioonide ähm, arvamust. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka selle äh, kutse eest ja mina ja regioonide komitee väga hindab seda kutset ning äh, minu jaoks on äärmiselt oluline see, et me siin täna koos rahvusparlamentide esindajatega kohtume ja ma arvan, et äh, järgmise kahe aasta jooksul selline koostöö muutub veelgi olulisemaks. nagu te juba mainisite, siis regioonide komitee selle aasta mais võttis vastu ähm, arvamuse äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, tuleviku kohta ning kolmesajast äh, liikmest ainult üks oli vastu, nii et ma võin öelda, et see, mida me vastu võtsime, see oli tõesti piirkondade arvamus ähm, tuleviku äh, kohta ja ma sooviksin siin mainida mõningaid äh, punkte sellest arvamusest, ma üritan võimalikult vähem korrata seda, mida juba öeldud, nii et äh, suurema osaga sellest, mida siin öeldi, võime ka nõustuda ja see kajastub ka siin arvamuses ja see on väga hea, sellepärast et see on ju ikkagi hea, et siin võimalikult vähe vastuolusid on meie seisukohtadest ja kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika ei ole meie jaoks justkui Euroopa Liidu kingitus liikmesriikidele või piirkondadele, kohalike omavalitsustele, vaid ühtekuuluvuspoliitika on kohustus, kohustus, mis tuleneb Lissaboni lepingust, see on ähm, ikkagi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse äh, tugevdamise kohustus ja, ja see, kas see poliitika on või mitte, siis see, sellele on juba vastus olemas lepingus ja kas seda ka kasutatakse, mitte, siis me peame vaatama ka seitsmendat äh, ühtekuuluvuspoliitika aruannet, seal on ka vastus olemas, seitsmes aruanne teeb selgeks, kui oluline ka peale aastat kaks tuhat kakskümmend on Euroopa ühtekuuluvuspoliitika. aga ühtekuuluvuspoliitika äh, Äh, praeguses vormis ei ole ta enam täiuslik, sellepärast et äh, siin on äh, vaja teha parandusi, see tähendab, et tehnilisi aspekte tuleks parandada, ma ei hakka sellest detailsemalt rääkima, aga ma soovin lihtsalt rõhutada seda, et seda tuleb ikkagi ähm, parandada selleks, et see muutuks tõhusamaks, tõhusust tuleb parandada. ja nagu eelkõnelejad juba ütlesid, seda tuleb ka lihtsustada Äh, suur tänu, härra von Preska, et ka teie ütlesite nii selgelt, et tõesti seda tuleb lihtsustada. kui mina kaks aastat tagasi alustasin regioonide komitee arvamuse äh, väljatöötamisega, siis äh, esimeses sõnavõtus ütlesin, et minu jaoks on kõige olulisemaks võtmeteemaks just lihtsustamine. ja mul on väga hea meel, et ma olen nii palju toetavaid hääli kuulnud paljudelt ja ühelt poolt olema õnnelik, teiselt poolt ma ei ole, sellepärast ma näen, et see probleem on igal pool. kui me ühtekuuluvuspoliitikat ei lihtsusta, siis sellisel juhul keskpikas perspektiivis me seda enam tõhusaks ei muuta, vaid me lihtsalt hävitame selle, kui me seda ei lihtsusta. ja loomulikult on meil vaja ka piisavalt vahendeid, ühtekuuluvuspoliitika ilma kohaste vahenditeta ei ole ettekujutatav ja ka siinkohal ma praegu detailidesse ei lasku, ma arvan, et me peame oma kaalutlustes lähtuma sellest, eh, justkui meil oleks ikkagi sarnased proportsionaalsed vahendid nagu praegu, nii et, nii et eh, e eelarve, samasugune eelarve on meie jaoks oluline me vajame parandusi, aga me ei vaja mingisuguseid põhjapanevaid uuendusi ühtekuuluvuspoliitikas. Ehm, oluline hoiatus ehm, piirkondlikelt ja kohalikelt tasanditel on see, et olge ettevaatlikud erinevate uuenduste ja parandustega, sellepärast et see peaks olema ka hallatav, see peab olema ka juhitav kohalike omavalitsuste poolt, sellepärast et kui liiga palju uuendusi sisse viiakse, siis me oleme jällegi silmitsi nende probleemidega, nii nagu aastal kaks tuhat neliteist kui ähm, äh, tuldi välja äh, väga äh, mahukate uute sätetega ning ka need probleemid, millega me praegu silmitsi oleme, on seotud just sellega, et nii ametiasutused kui ka tarbijad, kasusaajad olid silmitsi nende uute eeskirjadega ja seda oli keeruline hallata ja me toetame ka seda, et ähm, ühtekuuluvuspoliitika peaks ikkagi tulevikus pakkuma äh, kõigile regioonidele midagi, kõikidele liikmesriikidele midagi, ma tänan siin ka Bulgaaria, Rumeenia esindajad selle eest, et nad ka ütlesid sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika on aktsepteeriv, et ainult äh, sellisel juhul, äh, kui see on ähm, olemas kõikide liikmesriikide jaoks ja meie meelest on, äh, ei ole meil vaja seda ülesehitust muuta, me leiame, et äh, see, et ta on jagatud erinevatesse kategooriatesse, see on ennast tõestanud ja seitsmes äh, ühtekuuluvuspoliitika aruanne ka uuris, milline on olukord piirkondades erinevates aspektides ja siis seal on ka nii-öelda sellised arengurühmad välja töötatud ja me näeme, et seal on vägagi suured erinevused piirkondade vahel ühtekuuluvuspoliitika kontekstis ja see minu meelest vägagi toetab seda, et me säilitame need erinevad rühmad, need kategooriad. ja loomulikult on oluline ka see, kui oluline roll on SKT-l kui ähm, sellisel eristamisnäidikul ja meie nõustusime sellega, et SKT peab jääma oluliseks elemendiks äh, piirkondade hindamisel, aga lisakriteeriumid tuleb ka lisada. nii et me peame minema ühe tasandi võrra veel sügavamale, sellepärast et oluline on ju ka see, kuidas konkreet-, kuidas vahendeid ähm, konkreetselt jagatakse liikmesriigi siseselt piirkondade vahel, nii et, et siin tuleb veel, veel lisaindikaatoreid ähm, lisada. oluliseks teemaks on ka see, kuidas on seotud struktuurifondid ja yeah ja äh, tsentraaltasandil jagatud äh, toetustega. nii et äh, meie kutsuksime üles, et me peaks siin mingit vastuolu sisse ehitama, sellepärast et mõlemal on oma eksistentsi ja õigustus olemas. oluline on siinkohal koostöö, sünergia nende erinevate meetodite vahel, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu eelarvevahendeid ja siin saab üht-teist parandada veel. me oleme seisukohal et äh, ka äh, kui struktuurifonde äh, toetusi jagatakse, siis siin tuleb üles näidata ka paindlikkust, seda ütlesid ka eelkõnelejad ja ka proua volinik ütles seda väga selgelt ja paindlikkus tähendab meie jaoks just territoriaalse lähenemise tugevdamist. me peame piirkondadele andma suurema vabaduse otsustamisel, et mis on nende arengu jaoks oluline ning seda otsust ei saa kuskil tsentraalsel tasandil langetada kui ma seda ütlen, siis see on tegelikult ka üleskutse liikmesriikidele, nii et see sõnum ei ole mõeldud ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid see üleskutse on suunatud ka liikmesriikidele, et usaldage rohkem oma piirkondi ja ärge võtke neid pädevusi ära, nii et ka sellega tuleb arvestada seda sooviksin ka selgelt öelda. me rääkisime siin ka juba tingimuslikkusest, oleme ka seda teemat arutanud regioonide komitees ja meie oleme ühel seisukohal selles osas, et tingimuslikkus ja ühtekuuluvuspoliitika ei sobi kokku et mis puudutab struktuurifondide vahendeid, siis ähm, nende eraldamist, ähm, eraldamisel tuleb lähtuda ikkagi konkreetsetest kriteeriumitest majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ähm, kriteeriumite alusel ning mitte selliste kriteeriumite alusel, mis jäävad sellest poliitikast väljapoole et kui me lähme nendest kriteeriumidest kaugemale, siis ähm, sellisel juhul see ähm, poliitika ei ole enam ähm, fokusseeritud. nii et tingimuslikkuse osas me oleme väga kriitilised. aga me näeme ka seda, et Euroopa Liidu äh, poolaasta struktuurifondide äh, vahelist seost tuleb äh, tõhustada ja parandada ja me oleme praktikas juba mõningaid äh, eeskujusid näinud, aga ka siin tuleb parandusi veel teha, ma ei hakka siin praegu detailidesse laskuma, aga igal juhul äh, on piirkondi, äh, mille puhul tuleks Euroopa poolaastat rohkem kaasata ning iga-aastased soovitused praegu neid tegevuskavasid nii palju ei käsitle, need on justkui kaks erinevat maailma, aga me peaksime need kaks maailma ühendama, kui me soovime siin parendusi saavutada. minu kõneaeg hakkab lõppema, niisiis veel ka paar lõppmärkust. ma äh, tulen veel alguse juurde tagasi, niisiis mul on väga hea meel, et selline kohtumine siin täna aset leiab ning ma paluksin et see ei oleks mitte viimane kohtumine enne aastat kaks tuhat kakskümmend, enne uue perioodi algust. ma loodan, et komisjonis järg-, komisjon järgmisel aastal ähm, maikuus tuleb välja ka oma ettepanekutega mitmeaastaseks finantsperspektiiviks ja siis ähm, on pall liikmesriikide ja parlamendi käes ja liikmesriikide puhul on ju rahvuspar-, on just parlamendid need, kes otsustavad ja meie oleme ju siin kõik ühtekuuluvuspoliitika sõbrad, loodetavasti vähemalt, et kui me ühte hoiame ja üheskoos tegutseme, siis ma arvan, et me võime ka äh, tulevikule vastu astuda julgemalt. ja äh, maikuus me kutsusime ellu ka äh, ühtekuuluvuspoliitika ühenduse, andsime selle nimeks Cohesion äh, Policy Alliance ja kõik saavad liituda selle ühendusega kas üksikisikuna, valitsusena, liikmesriigina, ükskõik, kes soovib sellega liituda, võib sellega liituda. daamid ja härrad, see on äh, meie ühenduse hashtag. nii et äh, et selle hashtagi kaudu saate juba praegu astuda selle ühenduse liikmeks ja, ja mida rohkem meil liikmeid on, meil on juba praegu tuhandeid liikmeid, seda tugevamaks muutub meie hääl ja häälekus ja roll ka tulevastes aruteludes. suur tänu teile tähelepanu eest ja palun liituda, liikuge selle ühtekuuluvuspoliitikale liiduga. Uh, suur aitäh ja aitäh selle üleskutse eest. usun, et äh, sellele Twitteri kontole äh, lisandub kindlasti toetajad. Ähm, osalesin hiljuti linnad regioonide algatusel ja see oli väga suur äh, tore üritus. nüüd edasi äh, anname sõna proua Kreelile. tema on regikomisjoni liige ja ka raportöör kõige olulisematel meie teemadel. sõna on teil, palun, proua Kreel. suur tänu, proua esimees jah, loomulikult äh, kümne minuti jooksul ei saa käsitleda läbi kogu ühtekuuluvuspoliitikat ega ka selle tulevikku, niisiis mina keskendun ainult mõningatele vähestele punktidele. kõigepealt, Euroopa Parlament ja meie komisjon on arutanud juba mitmeid kuid äh, ähm, ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ja äh, võite arvestada sellega, et Euroopa Parlament iseenesestmõistetavalt äh, Ehm, et meie jaoks on oluline see, et ühtekuul-, et meie jaoks on oluline selline ühtekuuluvuspoliitika, kus saavad osaleda ehm, kõik piirkonnad, nii paremini arenenud kui ka ehm, halvemini arenenud, kui ka need nimetatud ülemineku piirkonnad, sellepärast et me oleme veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika instrumendina ei ole ainult investeerimisinstrument kogu Euroopa Liidu jaoks, vaid see on ka solidaarsuse väljenduseks e, meie piirkondadega ja Euroopa Liiduga. selle eelduseks on aga ja ma e, räägiksin sellest natukene selgemalt kui minu eelkõneleja, et eelduseks selle jaoks on aga see, et meil on ka piisavalt vahendeid. ja siinkohal sooviksin selge sõnaga öelda, et Euroopa Liit ei saa ühelt poolt e, Ähm, ühelt poolt äh, toetada kõige suuremat netomaksjat ja teisalt äh, siis kliimamuutuste ähm, pagulasvoo ähm, uue Euroopa äh, kaitse- ja julgepoliitika vahendeid suurendada, ilma et liikmesriigid vastavat panust Euroopa Liidu eelarvesse ei äh, suuna või siis ka omavahendite süsteemi ei aktsepteeri. et ka meie saame oma eurosid ainult üks korda kulutada, mitte viis korda. aga just nimelt ühtekuuluvuspoliitikaga me saame ühe Euroopa euro eest korraldada neli lisaeurot. ja ma arvan, et see on oluline, et ka äh, rahvusparlamentide esindajate juuresoleku ületaks, et me peame ühe, ühiselt võitlema selle nimel, et liikmesriigid seda äh, valmidust ei kuuluta mitte ainult äh, suurepärastes äh, sünnipäevakõnedes, et küll me need probleemid lahendame, vastavad finantsvahendid ka leiame, vaid nad peavad ka oma rahandusministreid veenma selles, mitte ainult Euroopa tasandi ministreid veenma selles, et liikmesriigid peavad ähm, oma panuse andma ja ka seetõttu mul on hea meel, et meil on täna võimalus rahvusparlamentide esindajatega seda teemat arutada. nii et põhimõtteliselt ma toetan vägagi seda, et äh, tegelikult ühtekuuluvuspoliitika ülesehituses ja korralduses me midagi nii suurt äh, muutma ei pea, sellepärast kui me iga aasta, seitsme aasta tagant hakkame kõike muutma, siis sellisel juhul ei pea mitte ainult haldusasutused hakkama algusest peale kõike uuesti õppima, vaid ka kasusaajad, keda see ka mõjutab. et oluline on see, et me säilitame selle süsteemi niivõrd, äh, niivõrd, kuivõrd see võimalik ja vajalik on, kui me just ei hakka just lihtsustusi sisse viima. nagu siin juba räägite, et Omnibussi paketi raames mõningad lihtsustused on juba ette nähtud ja ma loodan, et ähm, meil on nüüd tänaseks äh, viimane ähm, kolmepoolne läbirääkimine peetud, ma loodan, et me tõesti kompromissini oleme jõudnud, aga viimane roheline tuli peab tulema veel liikmesriikidele, kui ma härra minister Aabilt äh, aru sain, siis see on ka väga positiivne märk, et, et ka tema leiab, et me jõudsime kompromissini ja mul on hea meel seda kuulda, sellepärast et see on tõesti äärmiselt oluline samm lihtsustamise teel. selle, kui ma mõtlen näiteks lihtsustatud ähm, kuludele või et meil on ähm, ainult üks audit erinevates valdkondades, siis need on tõesti äärmiselt oluline lihtsustamise jaoks. aga selles Omnibus menetluses on veel üks huvitav asi, nimelt eh, see nähtavuse pakett, visibility package ja mul on väga hea meel, et eh, proua volinik Retsu ka seda mainis et Manchesteri ülikoolis eh, keegi ei tea, et seal on kasutatud Euroopa vahendeid, sellepärast et see ongi ka üks nendest probleemidest, et kõikides Euroopa Liidu piirkondades me teeme palju positiivset, aga me ei räägi sellest. ja tõesti vaid vähesed näevad, kui palju miljoneid eh, piirkondadesse eh, on läinud Euroopa raha. nii et me peaksime et liikmesriigid ja piirkonnad näevad meid ainult bürokraatidena, näevad meid sellena, kes aina rohkem ja rohkem maksavad, aga seda, kuidas Euroopa vahendeid kasutatakse oma kodukohas, seda ei teata ja me peaksime ka seda teadlikkust suurendama, see on ka osa Omnibus paketist ja mul on väga hea meel, et me ka selles osas oleme kompromissi saavutanud ja Euroopa Parlament toetab finantsinstrumente, aga seal, kus need on mõistlikud, meil on vaja sellist ühtekuuluvuspoliitikat, kus toetused on tingimatud. sellepärast, et kui me mõningates valdkondades võin öelda, et, et kui ma toetan mingit teadusprojekti, et siis see genereerib ju ka kunagi sissetulekut ja sellele võib ka laenusid välja teha. ei, see ei ole tingimata õige lähenemine. me peame looma stiimuleid eh, konkreetsetes tehnoloogiavaldkondades. me peame toetama kliimatehnoloogia eesmärke ja ka siin on meil vaja toetusi ka tulevikus ette näha ja võite olla kindlad selles, et Euroopa Parlamenti, siis ma võtan selles osas väga selgelt sõna mis puudutab nüüd prioriteete, siis ma arvan, et need on hästi seatud. et isegi, kui mõni prioriteet veel lisandub, ma võin näiteks ette kujutada, et digitaliseerimine äh, tulevikus ähm, muutub veelgi olulisemaks kui praegu, aga ähm, äh, seda äh, saab järgnevatel nädalatel, kuudel veel põhjalikumalt arutada ja selgitada, aga ühes asjas me peame olema ettevaatlikud. ühtekuuluvuspoliitika ei ole kunagi olnud ja ta ei saa seda ka tulevikus olla lihtsalt plaastriks ähm, kõikidele äh, äh, vigadele, probleemidele, mis Euroopa Liidus juhtuvad. näiteks mis puudutab looduskatastroofe, siis seal meil on olemas teised fondid ja siis, kui ettevõtted ähm, kinni pannakse, ära kolivad, siis selleks on meil äh, üleilmastamise kohandamise fond, nii et me peame ikkagi leidma lahenduse, ähm, et ähm, meie kodanikud saavad juurdepääsu õigetele äh, toetustele, fondidele, aga meie peame ikkagi keskenduma sotsiaalsele, majanduslikule, territoriaalsele ühtekuuluvusele ning see ei sisalda mitte kõiki maailma probleeme, vaid me peame siinkohal tõesti keskenduma konkreetsetele teemadele. ja lõpetuseks räägiksin veel ka tingimuslikkusest. parlament eh, praeguse ühtekuuluvuspoliitika eh, perioodi eh, puhul võitles selle nimel, et meil ei tuleks makroökonoomilisi tingimusi, tingimuslikkust. ma räägin saksa keelt ja te võite arvata, et, et, et kes seal, kes selle nimel väga tugevalt võitlesid, nõukogus on asjad nii, nagu need on, aga sisse viidud makroökonoomilised tingimuslikkused, nii nagu see meil praegu on, näitab väga selgelt, et see ei toimi. ja seetõttu me peame kaaluma kas sellel on üldse mõtet mingisugust tingimuslikkust ühtekuuluvuspoliitikasse sisse viia või võib-olla oleks palju mõistlikum vaadata, mida me vajame tingimuslikkuse all, mida me üldse soovime tingimustega hõlmata ja kui, siis see peab äh, mõjutama kogu eelarvet ja, ja mitte ainult seda poliitikat, äh, mille eesmärgiks on regioonide abistamine ja mis ei äh, Eh, eesmärgiks ei ole ehm, karistada liikmesriike ehm, nende enda tehtud vigade eest. nii et ma arvan, et me peame siin leidma eh, selliseid võimalusi ja lahendusi, et eh, see tuleks ka tulevases poliitikas selgemini välja. ja lõpetuseks veel paar sõna ajakava kohta. parlament on valmis enne järgmisi Euroopa valimisi juba nii kaugele jõudma, et me esimesed triloogid ühtekuuluvuspoliitika osas saaksime maha peetud. aga see tähendab ka seda, et mitte kaheksa ja ühe või üheksa kuu jooksul pärast peaksid esimesed ettepanekud tulema, määrused, ettepanekud, ükskõik kui lühikesed nad veel, mitte seda, et võib-olla tuleb ka lõplik otsus järgmise äh, Äh, finantsraamistiku ähm, kohta alles aastal kaks tuhat kakskümmend, vaid see kõik peab aset leidma juba järgmisel aastal. meil on äh, vaja ettepanekuid võimalikult ähm, vara ühtekuuluvuspoliitika kohta ja see peab äh, võimalikult paralleelselt kulgema koos mitmeaastase finantsraamistiku menetlusega, nii et me saaksime õigeaegselt alustada oma töödega, nii et me õigeaegselt saaksime ka lõpetada, nii et aastal kaks tuhat kakskümmend üks ka liikmesriigid saaksid äh, hakata kasutama neid poliitikaid. me peame mõistma seda, et, et äh, Euroopa Liit ei, ei ole mingi üksinda ringi lendlev organ ega ka liikmesriigid ei ole isoleeritud, vaid me peame mõistma, et me vajame üksteist. liikmesriigid vajavad Euroopa Liitu vajavad ühtekuuluvuspoliitikat ja Euroopa Liit loomulikult ei saa eksisteerida ilma liikmesriikideta ja nende piirkondadeta, meie piirkondadeta. ning see, et see peaks olema paremini omavahel haakunud. see peaks kajastuma ka meie õigusraamistikus, projektides, programmides. see peaks õnnestuma meil ka mitmeaastases finantsraamistikus sellisel juhul ma loodan, et me suudame ka selle kaotsi läinud usalduse Euroopa Liidu ja demokraatia vastu tagasi võita ning see abistab meil järgnevatel aastatel jällegi edasi liikuda, aitäh teile! Thank you, thank you, Mrs Krell, I would like to thank to... suur tänu, proua Krell, suur tänu kõikidele tänastele esinejatele, äärmiselt huvitavad sõnavõtud suur tänu ka, et pidasite kõneajast kinni. see on äh, üllatav. nüüd saame siis aruteludega edasi minna ja meid ootab ees avatud arutelu regionaalarengu komisjoni liikmed ning liikmesriikide parlamentide liikmed, meie külalised, saavad rääkida oma arvamustest seoses ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga sõnasoovijate nimekiri koosneb kahekümnest kõnelejast. see tähendab seda, et me saame kõigile anda kolm minutit kõneaega. ja ma palun, et te kõneajast kinni peaksite. see on oluline, kui me tahame kuulata ära kõikide soovijate arvamused. nüüd kakskümmend üks sõnasoovi Teile anname ühe minuti. kõigepealt saavad sõna fraktsioonide koordinaatorid. Teie öö, räägite koordinaatorina, kui ma ei eksi kõigepealt koordinaatorid, siis kaks liikmesriikide parlamendi liiget, siis järgmine Euroopa Parlamendi fraktsiooni koordinaator ja siis jälle kaks liikmesriikide parlamendide liiget, kõigepealt härra Van Nistelrooy, kolm minutit on teil kõneaega. tahaksin ka omalt poolt arutellu panustada, palju on juba ära öeldud, kuulasin, mida teistel oli öelda ja ma arvan, et oluline oleks kaasajastada meie poliitikat mitte korraldada revolutsiooni, teha vähemate vahenditega enamat. ei ole vaja äh, kogu aeg rahasid juurde, mõned liikmesriigid äh, kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal ei kasutanudki oma vahendeid ära ja äh, rääkigem siis pigem sellest, rääkigem väljundist kuulsin, siin räägiti palju paindlikkusest, jah, paindlikkus tähendab seda, et me lähtume nõudlusest, individuaalsest lähenemisviisist, sõlmigem kokkulepe sellele, nii, selle kohta, nii nagu proua Kreel ütles, tegemist on mitmetasandilise juhtimisega, jagagem siis äh, kasu äh, ja ressursse, seda ütles ka volinik. volinik ütles, et vaadake, mis juhtub meie ümber Euroopa lisandväärtusest teavet ei edastata praktiliselt üldse. mis maailmas me elame? Euroopas, eks ole? ja kui liikmesriigid räägivad Euroopa lisandväärtusest, siis peaks, tuleks sellest ka rääkida. ja mit-, ja Brexiti kontekstis mitte üks linnapeadest ei öelnud, et tegelikult mitte keegi ei üritanud meie linna keegi, mitte, mitte London ei aidanud siin arengule, vaid kaasa, vaid hoopis Regionaalarengu Fond. nüüd töötame Omnibus lahenduse kallal, ma ei hakka sellest väga pikalt rääkima, siin on ähm, teil brošüür, Rahvapartei on teinud sellise brošüürikese Laske tähtedel särada partnerlussuhetest, meil on vaja partnerlussuhteid tegelikult on väga häid tulemusi ja palju tulemusi, mida võib jagada ja me tahame enamat, mitte ainult äh, rohkemaid rahasid, vaid me tahame, et äh, siis, kui projekti rahastamine on lõppenud, äh, kui toimub tehnoloogia murrang või murrang tervishoius, hariduses ja nii edasi, siis tuleb rääkida tulemustest. varem ei ole me sellest teinud, me oleme rääkinud rahadest, aga mitte sellest, mis tuleb pärast. me arvasime, et äh, inimesed ja institutsioonid saavad ise aru asjadest. ei, nii see ei ole. kommunikatsiooni vallas tuleb midagi põhimõtteliselt muuta. nüüd on meie ees Omnibussi ettepanek ning äh, vahehindamine. mõelgem selle üle siis kiire lähenemisviis, fast track, viis protsenti rahadest paneme kõrvale, sellepärast et nõukogu seda soovis, see on siis kakskümmend üks miljardit, selleks et kasutada seda kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. riigid, kes on oma vahendid ära kulutanud ja saavad demonstreerida oma tulemusi, saavad juurdepääsu nendele vahenditele. miks oodata kahe tuhande kahekümnenda aastani? kui riigid ei kasuta rahasid kahe tuhande kahekümne esimeseks, kahekümne, kahe tuhande kahekümne teiseks, kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks, siis miks äh, luua, tuua uusi vahendeid? N pluss kolm süsteem soodustab laiskust. tuleb kohe kohustusi võtta, pühenduda. ei tohi kunagi lubada seda, et mõningate riikide puhul läheb kolm aastat järsku vett vedama kaasajastamine on äh, möödapääsmatu ning eks ante tingimuslikkus ka. lõpetuseks mainiksin veel seda. meil on äh, vaja positiivset äh, laengut muutustele, struktuurilistele muutustele, nii nagu härra Van Preska ütles. ma ootasin, et komisjoni kolleegium esitab oma ettepaneku ning äh, asepresident äh, räägib sellest, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb kaasajastada, jah, kaasajastagem siis. kaasajastagem pigem äh, aga meie haridussüsteemi seal, kus seda on vaja, avalikke hankeid. me ei pea liiga pikalt sõnu tegema. me oleme rääkinud asjadest juba kümme aastat, tuleb aga valitsustasandi kohustusi ka täita ja sellised arutelud võivad toimuda komisjoni kõige kõrgemal tasandil, Rahvapartei on valmis ka osalema sellistes aruteludes, aitäh. peaaegu kaks minutit rohkem rääkisite, kui ma teile kõneaega andsin, pean tõesti kõneaja suhtes karmimalt teisse suhtuma, härra Hoff saab sõna, kes on Saksa Bundesrati esindaja, palun. Die... ma loodan, et ma kõneajast kinni pean. niisiis, äh, mis ähm, puudutab seda eelkõneleja äh, lo-, loosungit, et äh, vähemaga saab rohkemat, siis ma ei, ma ei tea, kas sellest piisab, sellepärast et, et kas me vähemate vahenditega rohkema saame saavutada, siis siin me peamegi me mõtlema lihtsustamisele mina esindan Tüüringi liidumaad, see on Ida-Saksamaal äh, asuv liidumaa endise Ida-Saksa osa ning viimastel aastatel on, oleme väga palju muutusi läbi viinud just äh, nimelt ühtekuuluvuspoliitika vahendite pärast. ja seetõttu need vahendid on ka meie jaoks edaspidigi väga olulised, sellepärast et me oleme silmitsi väljakutsetega, mis äh, tõepoolest äh, tulenevad nendest veel lõpetamatu struktuuri muutudest ja pealegi me oleme silmitsi väljakutsetega, mis on seotud äh, demograafia, äh, rahvus, äh, demograafiliste muutustega ja sellega on silmitsi ka teised liikmesriigid ja olen tänulik ka kolleeg Schneiderile, sellepärast et tema ka tõi välja just selle elemendi ja rääkis ka seitsmendast aruandest ja ähm, ja minu ja minu kõrval istub kolleeg, kes on ka Ida-Saksa liidumas, nii et meie oleme justkui see ähm, sissetulekute ähm, lünk, ähm, nii et nii et ähm, võrreldes Lääne-Saksamaa liidumaadega meie, meil on veel väga palju ära vaja teha. ning me ei soovi, et me sellesse lõksu kinni jääksime, vaid et äh, meie Ähm, piirkondlike eranditega ka arvestataks ja nagu härra Schneider ütles, et SKT on kindlasti üheks indikaatoriks, aga meie meelest tuleks ikkagi lisanduda siia ka demograafiline faktor, sellepärast et ähm, sellepärast, et ähm, demograafiaga seotud äh, küsimused on äärmiselt olulised konkreetsetes äh, liidumaades ja piirkondades ning äh, siin on olulised ka avaliku halduse teenused ja nii edasi, nii et ähm, nii et, et siin tuleb ikkagi arvestada ka endise TDR-i ähm, majandusega ja selle mõjudega, mis on endiselt veel tuntavad. ning ähm, viimase üheksakümne sekundi jooksul sooviksin öelda või üheksateistkümne sekundi jooksul sooviksin öelda, et et me peame ikkagi vastu astuma populistlikele ähm, arvamustele ja, ja vaatama, millised on meie perspektiivid, nii et ka sellest me tegelikult räägime, kui räägime äh, ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. For... suur tänu ning suur tänu, et kõneajast kinni pidasite. järgmine kõneleja, proua Tunnai kui ma hääldusega eksin, siis ma vabandan. ja ütlen seda kohe ära kõigile, äh, juba ette vabandan kõigi ees, ma tõesti annan endast parima teie nimesid hääldades. proua Dunai Ungari Rahvusassambleest, palun. tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt suur tänu, et te mulle siis sõna andsite austatud parlamendiliikmed nii Euroopa Parlamendist kui liikmesriikide parlamentidest, mul on väga hea meel, et ma saan täna regikomisjoni koosolekul osaleda. tuletage meelde, et Ungari jaoks on Euroopa Ühtekuuluvusfondist saadud toetus väga tähtis, see on Äh, andnud erinevaid võimalusi sotsiaalses sfääris, aidanud kaasa majanduskasvule ning ähm, peaaegu sada üheksa tuhat töökohta on loodud äh, Euroopa fondide abil, on ellu viidud sadu uurimisprojekte, on arendatud lairiba internetiühendust ning oluline on ka ära märkida see, et Äh, Ungari Rahvusassamblee on äh, valitsusse algatusel korraldanud kaks korda aastas Euroopa äh, fondide teemalise arutelu ja kahekümne seitsmendal märtsil toimus meil viimane debatt ja arutati seda, kuidas kasutada Euroopa Liidu vahendeid. nüüd, kui me räägime Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat tulevikust, siis soovitakse rohkem läbipaistvust, rohkem äh, lihtsustamist, mehhanismide lihtsustamist kasutaja jaoks ja ähm, soovitakse ka paindlikku süsteemi. nüüd ühtekuuluvuspoliitika vahendite äh, tase äh, peaks samuti olema paindlik, nimelt ligipääs nendele vahenditele peaks olema paindlik. kui me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsest perioodist, siis kindlasti ei tohiks vähendada eh, abikõlbulike projektide arvu. nüüd ehm, uue finantsraamistiku alusel tuleks kaaluda ka seda, mis hakkab toimuma siis, kui Ühendkuningriik lahkub kaksteist miljardit eurot vähem, seega meie ees seisavad suured väljakutsed, peaksime mõtlema sellele, kuidas vahendite vähenemise faasis peaksime siiski rohkem äh, suutma ära kasutada. Euroopa Liidu majanduse edulugu sõltub ühtekuuluvuspoliitikast. me arvame, et ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud vahendid, kui need vähenevad, siis see mm, suurendaks regioonide vahelisi erinevusi ja see omakorda mõjutaks negatiivselt äh, meie regioonide ja liikmesriikide konkurentsivõimet. Euroopa äh, Liit peaks ka liikmesriikide endi äh, investeeringutele lisaväärtuse andma Euroopa peaks olema, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika peaks olema nagu sümbol. ja eh, kaasfinants-, eh, finantseerimine peaks kindlasti jääma alles, tänan. ja nüüd Progresso, palun. suur tänu kõigepealt lubage öelda, et ma äh, nõustun eelkõnelejatega. eriti härra Hoffiga, kes kõneles äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevikust. räägiti, et see on tähtis kõikide regioonide jaoks Euroopas sest kõik regioonid on ju tegelikult kriisi tõttu kaotanud konkurentsivõimet sissetuleku erinevused on äh, alles jäänud ja komisjoni dokumendist tuleb ka see välja. tulevad välja ka probleemid seoses demograafiliste suundumustega, innovatsiooniga, rahvastiku ümberasumisega tõesti, erinevused ei ole mitte ainult sissetulekus. edasi, räägiksin lihtsustamisest me sooviksime, et meie majandus äh, taaskäivituks äh, ja oleks stabiilne, siis äh, kõik ettepanekud, mis tehakse regionaalse rahastamise kohta, peaksid olema ehm, mõistetavad, komisjonis peaks olema mingisugune tehniline talitus, kes tegeleb nendega ja mm, inimesed, tavainimesed peaksid ka mõistma, mida tähendavad eraldised teadusuuringutele, innovatsioonile, see on ju kõik osa ühtekuuluvuspoliitikast ja kodanikud peavad aru saama, mis toimub. ja kolmandaks, Euroopas on mitmeid regioone, mitmeid piirkondi, kus ähm, ei suudeta võib-olla õigeaegselt projekte ette valmistada, kaotatakse aega ja ähm, seega ähm, ei jõuta kõike, kogu raha lõpuks võib-olla ära kasutada, aga praegu me valmistume ju eh, järgmiseks perioodiks ja, ja nii, nagu proua Kreel ütles, me peame olema õigeks ajaks valmis. nii, et regioonid ja liikmesriigid saaksid juba kavandama hakata eelrahastamist, eh, eeldatavaid projekte juba ette valmistama hakata, sest äh, tegelikult need ettevalmistamisperioodid on üsna pikad. ega alles siis ei saa pla-, planeerimisega hakata tegelema, kui raha tuleb. me peame olema valmis raha, projekti rahastamiseks. ja tõesti on huvitav kuulata, mida täna siin arvatakse nendest küsimustest ja just äh, sellest, äh, seda, mida arvavad need, kes vastutavad äh, fondide eest nüüd anname liikmesriikide parlamentide esindajatele sõna. Kreeka parlament, härra Kaakis, palun. suur tänu kõik teavad, et äh, meie piirkonnad, meie riik äh, on üleüldse äh, väga erilises olukorras, Atikat tabas tohutu looduskatastroof, infrastruktuur on purunenud, tõesti, Atika regioon sai eriliste kannatuste osaliseks ja nüüd muidugi soovitakse kasutada solidaarsusfondi abi, aga ähm, üleujutuste tõttu tekkinud kahjud on tõesti ähm, loonud olukorra, kus me peame kiiremas korras saama abi ja me palume, et komisjon teeks Kreeka võimudega koostööd, et saaks abi struktuurifondidest. seega oleks eriti teretulnud bürok-, äh, teretulnud bürokraatia vähendamine ja lihtsustamine. ja Kreeka probleemidest võiks ka Euroopa Parlamendis rääkida. nüüd äh, ühtekuuluvus, konvergents, programmiperioodid, me oleme kõik sellega nõus. ühtekuuluvuspoliitikat ja ühtset põllumajanduspoliitikat peaks tugevdama ühtekuuluvuspoliitikat peaks eelkõige institutsionaalses plaanis ja majanduslikust aspektist tugevdama ja see ei tähenda ju ainult ebavõrdsuse vähendamist regioonide vahel, aga ka Euroopa Liidu poliitikate üldist elluviimist peale kahe tuhande kahekümnendat aastat. seega Euroopa poolaasta eesmärgid peavad olema seostatud ühe, ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega. tähtis on arvestada ka liikmesriikide makromajanduslike tingimustega. nüüd peale kahe tuhande kahekümnendat aastat arvame me, et ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama kõiki Euroopa Liidu piirkondi arenemata arenguastmest äh, ja erilist tähelepanu tuleb vähem arenenud regioonidele piirata. tuleb maksimeerida ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat jagatav krediit peab sõltuma mitte ainult SKT-st, vaid ka muudest näitajatest ning samuti tuleb arvesse võtta tööpuudust, vaesust, regioonide ligipääsetavust ühenda, ühendatust. tuleb vaadelda liikmesriikide ja regioonide olukorda tervikuna. kindlasti äh, tuleb vaadelda, millised piirkonnad on ühtekuuluvuspoliitika vahenditele abikõlbulikud. Äh, tahaksin veel rääkida omnibussi ettepanekust äh, see puudutab infrastruktuuri, avaliku sektori töid, turismi In,. turismi infrastruktuur ja muud sarnased objektid, mis saavad Euroopa Liidu äh, vahenditest raha, äh, peaksid olema toestatud, eriti peaks äh, pöörama sellele tähelepanu Kreekas. tänan. Mister järgmine kõneleja. Smarandaci Rumeenia parlamendist, palun. suur tänu. proua esineja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ja külalised me tervitame seda algatust korraldada liikmesriikide parlamentääride osalusel ühise koosoleku. tähtis on arutada ühtekuuluvuspoliitika tulevikku peale aastat kaks tuhat kakskümmend. teemat on Brüsselis ja arutat-, arutatud äh, erinevates institutsioonides, aga mitte ainult. ühtekuuluvusraport analüüsib ühtekuuluvuspoliitika praegust seisu, majanduslikku ja sotsiaalset äh, sidusust ning äh, me ootame ju kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal uusi ettepanekuid, komisjon ei ole neid veel teinud. see on seotud poliitikaga, mis puudutab kogu Euroopat. kõigepealt äh, tahaks, tahaksime globaliseerumist väärtustada ühtekuuluvuspoliitika abil, samuti äh, saada tuge Ehm, ühtekuuluvusfondist kolmeteistkümnenda juuni teatis ehm, räägib sellest, mis on kõige olulisem ühtekuuluvuspoliitikas ning seal toonitatakse, et me peame kokku leppima kahes kõige olulisemas põhimõttes. kõigepealt adekvaatne eelarve, teiseks kõikide regioonide konsolideerimine, kaasa arvatud üleminekuregioonid ning vähem arenenud regioonid ning tuleks keskenduda nendele regioonidele, mis on vähem arenenud ja ehm, komisjon ning teised asjaosalised soovivad kõik ju, et uus eh, tuleviku ühtekuuluvuspoliitika oleks eh, sidus, et ta oleks lihtsustatud. kõik toonitavad sellest, seda, kui täht-, tähtis on ühtekuuluvuspoliitika kogu Euroopa Liidu jaoks. see peaks olema põhiline investeerimisallikas, mis tagab jätkusuutliku arengu ning aruka arengu kõikides Euroopa Liidu piirkondades. nii nagu volinik Kreetsu ütles, ehm, me oleme ettevalmistusi tegemas eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks ühtekuuluvuspoliitikaks ning meil on vaja sellist poliitikat, mis oleks kaasaegne, mis oleks tõhus, ehm, mis ehm, aitaks toetada intelligentset majanduskasva, kasvu kõikides regioonides. mitmeaastane finantsraamistik peaks andma kõikidele liikmesriikidele vahendeid selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat ellu viia. see peaks olema keskse tähtsusega eelarves ning see eh, ühtekuuluvuspoliitika peaks olema selline, mis eh, kõneleb kõikide liikmesriikide nimel. nüüd regionaalpoliitika eh, saab reaalset lisaväärtust anda liikmesriikide tegevusele. ühtekuuluvuspoliitika peab Euroopa Liidus ühtsust suurendama me arvame, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitikas äh, tuleb rohkem tähtsustada territoriaalset lähenemist ning integreeritud lõimitud lähenemist. Äh, tuleb äh, finantseerida just selliseid objekte, mis kõige paremini liikmesriikide piirkondade reaalsele elule vastavad ja reaalsele, reaalsetele vajadustele vastavad. ühtekuuluvuspoliitika peab äh, fondide ärakasutamisvõimalusi ja tõhusust suurendama, see on kasulik äh, nii kasusaajatele kui ka haldusasutustele. Ehm, uus ühtekuuluvuspoliitika peab olema lihtsam äh, ja paindlikum selleks, et vastu seista uued, uutele uutele väljakutsetele nii keskmises kui ka pikemas perspektiivis, nii nagu programmi dokumendis öeldakse. meil on vaja ka liikmesriikide parlamentide vahelist koordineerimist ning paremat töö koordineerimist Euroopa Parlamendiga, selleks et defineerida uued ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid. sest jätkuvalt mängib see poliitika Euroopa Liidu finantsraamistikust kõige olulisemat rolli. tänan! suur aitäh! ma ütlesin, et ma tahaks, et kõik peaksid ajast kinni ja äh, järgmiseks annan sõna proua Michalsile. proua Michals, palun. ja, herzlichen Dank. Die Kohäsion. suur tänu. ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline on äh, element solidaarsuse osas, ma arvan, et sellele ei vaidle keegi vastu, selles me oleme kõik ühel nõul, ma arvan, et me oleme rohkem nõus kui vähem sellega, aga me peaks tegema nägu ja siin väga optimistlikult äh, saalist lahkuma, justkui kõik oleks juba hästi, sellepärast me teame, et väljaspool seda ruumi, väljaspool Regionaalarengu Komisjoni on suundumusi mis ähm, ühtekuuluvuspoliitikat ähm, kritiseerivad ja ma meenutaksin ka, et äh, komisjoni dokumendis on üks äh, strateegia, kus ühtekuuluvuspoliitikat ei, isegi esile ei ilmu ja ka siin saalis on juba esitatud äh, teooriaid, et et soovitakse vähemaga rohkem ähm, saavutada ja see ka juba näitab kätte teatava suuna ja see näitab, et me peame kõik üheskoos, rahvusparlamendid, äh, kõik tasemed, ähm, Euroopa tasand ja ka, ja ka äh, piirkondade tasandid, ähm, koha, linna tasand, äh, peame kõik oma jõud ühendama selleks, et rõhutada, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika ja ma sooviksin öelda, milline on meie seisukoht, ka meie oleme seisukohal, et me leiame, et kõik piirkonnad peavad jääma toetuskõlbulikuks ja äh, Türingi ähm, esindaja juba ka rääkis, miks selline vajadus olemas on. ja me leiame, et on äärmiselt vajalik äh, ka see, et ähm, eeskirjad tuleks ähm, üle vaadata ja seda tuleks lihtsustada, bürokraatiat vähendada, aga ka äh, siin ma mõistan sellest arutelust, et ka seda me oleme juba aastaid arutanud ja konkreetseid ettepanekuid endiselt veel ei ole. ja sooviksin väga selgelt öelda, et meie ähm, ühinenud vasakpoolsetena parlamendides jääme oma seisukoha juurde, et makromajanduslik äh, tingimuslikkus äh, ei ole ähm, vajalik, meie meelest tuleks see ära kustutada, kõrvaldada. ja ma leian, et ähm, ka mis puudutab seda, neid ähm, erinevaid äh, avaldusi komisjonilt, ka teistelt institutsioonidelt, et äh, et kui oluline see kõik on ja, ja ja see, kuidas ühtekuuluvuspoliitika edasi kujundab, sõltub ikkagi sellest, et komisjon võimalikult kiiresti ettepanekud esitaks ja et me nendest deklaratsioonidest, avaldustest ja põhjendustest, selgitustest jõuaksime järgmisse faasi, et alles siis me saame tõesti hakata arutama ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. We... suur tänu! jätkame sõna saab härra Ludvig Saksa Bundestagis. jah, ähm, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, Brandenburgi liidumaa, mida mina esindan, äh, tänab, äh, on tänu oma majandusliku arengu eest äh, ka Euroopa struktuurifondidele. nimelt selle toetusperioodi alguses olime me vähem arenenud piirkonnas aga nüüd me oleme jõudnud juba järgmisse kategooriasse ja oma kogemusest äh, selles Saksamaa liidumas võime öelda, et ühtekuuluvuspoliitika toimib ja äh, selle tulemusi ja edusamme võib ka näha, tõesti ühtekuuluvuspoliitika toimib seda eriti ähm, aegadel, kus ähm, me näeme, et äh, natsionalism, populism ähm, pead tõstavad, siis minu jaoks on peale majandustoetuse veel üks oluline element, äh, oluline ühtekuuluvuspoliitikasse, sellepärast et äh, see mitte ainult ei lähenda äh, erineva arenguga ähm, piirkondi, vaid sellega toetatakse ka Euroopa Liidu erinevaid eesmärke ka piirkondlikul tasemel. ja seega Euroopa ühtekuuluvuspoliitika projektide kaudu muutub ka nähtavaks koha peal ja äh, ja tänu sellele on ka siis ähm, lihtsam neid, äh, nende projektide ähm, raames ka näha, mida Euroopa teeb piirkondade jaoks. aga me peame seda ka äh, rohkem ähm, välja tooma ja seda ka tutvustama, nii et ma olen siin nõus eelkõnelejate tegu on ka kommunikatsiooniprobleemiga ja äh, see peaks kajastuma ka ühtekuuluvuspoliitikas peale aastat kaks tuhat kakskümmend peale selle me ühistel, ühiste jõudega peame me äh, läbi viima lihtsustuse, sellepärast et äh, ühtekuuluvuspoliitika nähtavus äh, ähm, ähm, teiseks pooleks on see, et ähm, bürokraatia muudab asja keeruliseks ja inimesed kaotavad usalduse selle vastu. ja seetõttu kaotatakse usaldus mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika, vaid kogu Euroopa Liidu vastu ja äh, lihtsustav, radikaalse lihtsustamise lähenemine on minu meelest paljutootav ja ja oluline on see, et Euroopa struktuuri investeerimisfonde rakendatakse vastavalt siseriiklikule õigusele ja et äh, äh, kontroll, kontrollid Euroopa Liidu institutsioonide poolt piiruvad siis korruptsiooni kontrolliga. ja oluline on mitmetasandiline lähendamine, lähenemine. oluline on, et järgitakse Euroopa Liidu eesmärke, aga haldusosa peaks ikkagi jääma ja rakenduse osa peab jääma ikkagi kohalikele tasandile ja me oleme seda juba aastaid saanud väga hästi koha peal vastavalt reeglitele rakendada koha peal ja oluline on, et haldus- ja kontrollisüsteemidega ka rohkem arvestatakse, nende suutlikkusega rohkem arvestatakse, aitäh! suur tänu! järgmisena härra Wojciechowski. loodetavasti hääldasin jällegi nime õigesti, palun, härra Wojciechowski! Dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca, Wysoka e, Komisjo. Jestem posłem z Polski, wiceprzewodniczącym. Suur tänu! Mina tulen Poolast, tulen otse Poolast ja äh, olen, olen pärit kohalikust omavalitsusest. oma poliitilise tegevuse äh, tulevikus peaksime rohkem tegema kampaaniat kontrollikoja raport näitab, et oleme äh, kaotanud umbes neli miljonit põllumajandusettevõtjat ja see on väga palju, äh, põhimõtteliselt äh, iga, me, me kaotame tuhandeid põllumehi kogu aeg ja me peame rohkem pöörama tähelepanu maapiirkondadele. suuremal osa põllumeeste vanuseks on üle neljakümne viie aasta ja kui me vaatame, mida kontrollikoja, koda ütleb, siis võime tõdeda, et mõningates piirkondades on nelikümmend protsenti põllumeestest üle kuuekümne aasta vanused. mõnikord, mõnes riigis on olukord isegi nii et, et viiskümmend protsenti põllumeestest on üle kuuekümne aastased. see tähendab seda, et põhimõtteliselt me võime lasta põllumajandusel lihtsalt käte vahelt minema libiseda, samamoodi nagu toidu ohutuse ja toiduga kindlustades, kindlustatuse. me ei saa lubada seda, et maapiirkonnad vananevad. me peame pisut rohkem maapiirkondadele toitu toetust pakkuma, toetama põllumehi ja selleks tuleb kasutada ära ka ühtekuuluvuspoliitikat. peame andma endast parima selleks, et põllumeestel oleks ju rohkem juurdepääsu teabele, koolitusele, kultuurile Poolas on suuri probleeme sellega, et äh, koolid kaovad maapiirkondadest, lapsed peavad minema kaugele kooli ja see võib olla üheks põhjuseks, miks Soomed ei, miks noored ei soovi maapiirkondadesse jääda. ühine põllumajanduspoliitika on vajalik, isegi möödapääsmatu, aga äh, see ei pane põllumehi maapiirkondadesse jääma üle üheksakümne protsendi meie territooriumist on kaetud põllumajandusega aga. aga ainult kümme protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest läheb sellesse valdkonda, nii ei saa asjadega jätkata, tuleb rohkem mõelda äh, põllumeestele. suur tänu ja proua Vana! suur tänu, proua esimees, mul on väga hea meel, et meil on täna võimalus mõtteid vahetada oma kolleegidega Rahvusparlamendist ja eile ühe äh, äh, delegatsiooni äh, raames äh, koos Euroopa Parlamendi äh, presidendi Tajaniga oli mul võimalus kohtuda ka Bulgaaria kolleegidega ähm, ja käia seal kohal ja samuti kõneleda ka presidendiga ja oli väga positiivne näha nende erinevate erinevuste osas, mis meil on, et ühtekuuluvuse poliitika osas, ühtekuuluvuspoliitika tugevdamise osas ja kriitika äh, punktide osas, mis puudutab eelarvevahendit, et me selles osas oleme ühel nõul ja, ja et ma lo-, eeldan, et Austria eesistujana ja siis ka järgnev eesistujariik on samal seisukohal ja äh, siin äh, ka täna eeskõneleja, härra minister Aab juba ütles, et äh, tõepoolest ühtekuuluvuspoliitika osas on väga palju juba ära tehtud ja ka proua Kreel ütles, et Euroopa Parlamendis me oleme valmis kiiresti ähm, lahendusteni jõudma enne järgmisi Euroopa valimisi. aga mis puudutab äh, nüüd äh, nõusolekut, äh, ka parteiülesed, fraktsioonideülesed nõu, nõusolekut, toetust, siis see näitab, et ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline mitte ainult sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse jaoks, vaid ka territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks, siin on tegu solidaarsusega, siin on tegu vaesusevastase võitlusega, töötusevastase võitlusega, samuti ebavõrdsuse äh, kõrvaldamisega ja oluline on siin ka struktuurifondide vahendite kasutamine ka kliimakaitseks. ja millised on eriarvamused, see puudutab just seda, kuidas ühtekuuluvuspoliitika peaks olema kujundatud, siin juba mainiti näiteks finantsinstrumentide tulevikku. meie rohelised oleme selles osas väga kriitilisel seisukohal, me leiame, et Euroopa Parlament, Euroopa Kontrollikoda on väga õigustatult kritiseerinud seda, kuidas Junckeri fondi nii-öelda on rakendatud ja meie meelest on EFSi puhul te, ähm, tegu sellise fondiga, mis ei, eelkõige investeerib just tugevamatesse piirkondadesse ja mitte vähem arenenud piirkondadesse ja me näeme ainult neli protsenti Junckeri fondi vahenditest on läinud sotsiaaltaristustesse ja sellest on ilmselgelt liiga vähe. ja mida rohelised sooviksid näha ühtekuuluvuspoliitikas peale aastat kaks tuhat kakskümmend on just partnerluse tugevdamine. see tähendab, et tuleb kohalikud piirkondlikud ähm, esindajad, samuti kodanikuühiskonna esindajad rohkem kaasata selleks, et lahendused oleksid jätkusuutlikumad kodanike jaoks ja mida me ei soovi mitte mingil juhul näha ja, ja siinkohal ma toetan ka Euroopa Parlamendi kolleegi, me ei soovi, et ühtekuuluvuspoliitikas saaks justkui mingi karistusmehhanism linnade ja piirkondade jaoks, nimelt et linnad ja regioonid peaksid Ähm, maksma hinda vigade eest, mis on tehtud liikmesriigi tasandil, nii et äh, mis puudutab makromajanduslikke tingimuslikke, et äh, kui liikmesriigid ei, ei täida mingeid kriteeriume, et nad liiga vähe säästavad, et see tähendab äh, siis ka kärpeid vahendite osas, mis puudutab ähm, piirkonda ja linna. ja samuti me leiame, et äh, kui rikutakse äh, õigusriigi põhimõtteid, äh, siis Euroopa Liidu vahendeid tuleb peatada ainult sellisel juhul, kui see on, käib käsikas artikkel seitse käivitamisega. ja seetõttu rohelised sooviksid väga seda, kui me läheksime kaugemale sellest, sellest, et keskendutakse ainult SKT-le vahendite jagamisel ja et me lisaksime teisi kriteeriume või keskkonnakriteeriumid, sotsiaalkriteeriumid ja teised, nii aitäh. suur tänu. järgmisena proua Tenskar Taani parlamendist. suur tänu. esimees, äärmiselt tore on kuulda, et väga paljud liikmesriigid saavad kasu ühtekuuluvuspoliitikast ka meie oleme paljudes valdkondades Taanis ühtekuuluvuspoliitikast kasu saanud. aga kuidas nüüd seda kõike paremaks muuta? minu meelest me peaksime arvesse võtma ühte olulist parameetrit, kui me räägime maapiirkondade arengust, kui me räägime sellest, et tuleb arendada neid piirkondi, mis on linnastumise all kannatanud, siis tuleb meeles pidada seda, et olgu tegemist kas vaese või rikka riigiga, väljakutse jääb samaks ja kui vahendeid äh, jagatakse nii, et äh, võetakse arvesse vaesemate äh, liikmesriikide vajadusi, siis ei tohi unustada, et rikkamates riikides võitleme samade probleemidega, pistame rinda, nii et selle eest võib-olla võiks ühtekuuluvuspoliitikas võidelda. lairiba. ma ei tea, kuidas teie koduriikides asjad on, aga Taanis on meil kohustus pakkuda kommunaalteenuseid, pakkuda kanalisatsiooni, vett, elektrit, sooja äh, ja äh, telefoni püsiühendust. ja ma mõtlen, et võib-olla siis peaks selline kohustus äh, kehtima ka tänases maailmas lairibaühenduse osas. väga raske on maksta tänases maailmas arveid, kui sa ei ole internetiühenduse, kui sul ei ole internetiühendust. ja väga paljud teated kohalikult omavalitsuselt, riigilt tulevad läbi interneti. võib-olla võiksime Euroopa Liidu tasandil mõelda rohkem selle peale, kus äh, varustuskohustus peaks tulema ka lairiba vallas. ja rääkisime töökohtadest ning rääkisime siin sellest juba, et maapiirkonnad kannatavad linnastumise all ja üha rohkem töökohti äh, läheb linnadesse ning äh, kui me tahame töökohti luua, siis me peame ohjad enda kätte haarama. meie Taanis oleme teinud seda, et viimasel aastal äh, võtsime neli tuhat ametikohta ja viisime need Kopenhaagenist maapiirkondadesse ning äh, sellel oli fantastiline positiivne mõju tegemist oli siis riigi ametikohtadega ja kui äh, riigi ametikohad viidi välja, siis äh, sellega kaasnesid loomulikult ametikohad ka erasektoris ja töökohad. nii et äh, kohe loodi kas, kas kohvikuid või juuksurisalonge või tuli töökoht juurde mehaanikule kuskil, nii et selle peale võiks mõelda ka tulevikus, ka Euroopa Liidu erinevad kontorid liikmesriikides võib-olla võiksid olla sellised, mida võiks kanda mujal, aitäh! suur tänu ja proua Demato, palun. suur tänu, äh, esimees. kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud. kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud. It's over. Okay. Ok, um, un saluto a tutti i parlamentari nazionali eh, soprattutto e ai colleghi tahaksin tervitada liikmesriikide parlamentide liikmeid. tahaksin äh, öelda, et meie peame äh, siin Euroopa Parlamendis pistma rinde sageli sellega, et inimesed ei mõista ühtekuuluvuspoliitikat, usald-, ei usaldata ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, ei näha, nähta selle võimalusi ja minu kodupiirkonnas Lõuna-Itaalias näiteks on olukord samasugune. Pole piisavalt infot ning seetõttu inimesed kahtlevad ühtekuuluvusvahendite väärtuses. näiteks äh, kontserdi rahastamine Naapolis kus äh, Ähm, kontserdi rahastamiseks, projekti kinnitamiseks võib kuluda lausa kolm aastat ja probleemiks ei ole mitte ainult kärpeajastu, nii et äh, meil on vaja vähem tingimuslikkust ning meil on vaja struktuurilisi reforme ja kuidas siis ilma liberaliseerimiseta, ilma erastamise ning fondide kärpimiseta on äh, võimalik äh, rohkem vahendeid saada. meil on ainult äh, piiratud vahendid ning me ei saa rääkida investeerimispoliitika vajadusest, kui meil ei ole investeerimispoliitikat. kui ma vaatan, mida teevad vasakpoolsed, vasakpool minu enda tagala, siis äh, mina ise olen pärit vaesest piirkonnast ning äh, olen võidelnud selle eest, et äh, et ähm, oleks miinimumsissetulek Itaalias, Kreekas seda ei ole ja äh, aga Forza Itaalia Rahvapartei, kus nemad on, mida nemad teevad? Nemad lihtsalt ähm, täidavad komisjoni ja parlamendi rolli. From... suur tänu ja regionaalarengu komisjoni liikmed soovivad samuti sõna, proua Malko, palun. Chcem hovoriť o niečom, čo tu ešte dnes nebolo hovorené, ale keď... Suur tänu, proua esimees. Ma räägiksin ühel teemal, millest täna veel räägitud ei ole, aga mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja see on üks teema, mis mulle vägagi muret teeb. Nii et arvatavasti teil seda infot jälle viimasel aastal oktoobris libe komisjonis võeti vastu Dublini määrus see oli väga keeruline menetlus ning ma olen nõus sellega, et oli vaja äh, see määrus vastu võtta, aga mõningaid muudatusettepanekuid ma ei mõista. selliseid, äh, kus öeldakse, et on ette nähtud äh, sanktsioonid või siis struktuurifondide kärped nende liikmesriikide jaoks, kes ümberpaigutamismehhanismi ähm, pagulaste jaoks ei kasuta, nii et ma ei tea, kuidas seda sätet hakatakse siis praktikas kasutama, sellepärast et meil ähm, sisserändajaid praegu ei ole, pagulasi ei ole, ka peale aastat kaks tuhat kakskümmend neid ei tule ja ma loomulikult saan aru solidaarsusest ja mul on hea meel, et ma saan aru, et liikmesriigid peavad osalema ühises varjupaigasüsteemis äh, selleks, et äh, peaksime jagama neid kulusid, aga aga sellegipoolest liikmesriigid peaksid seda omavahenditest maksma, mitte piirkonnad, kes on vaesed. nii et piirkonnad ei saa sinna midagi parata, kuidas valitsused või siis vastava riigi esindajad tegutsevad ja seetõttu ma kasutaksin siitset võimalust, et nõukogu esindajad ja komisjoni äh, esindajalt küsida, et kas neil on ka oma arvamus selle kohta, et mida nemad arvavad sellest probleemist ja mida nemad arvavad selle probleemi lahendamisest, sellepärast et peale Brexitit on meil veelgi vähem finantsvahendeid käsutada ja finantsvahendite kärped seoses sellega, et vastav liikmesriik on kehvasti tegutsenud, see minu meelest ei ole hea lahendus, aitäh. Papadimolis, the floor is yours härra Papadiimulis. suur tänu. suurem äh, osa inimesi toetab ühtekuuluvuspoliitikat, aga paraku nõukogus ja komisjonis ei ole lood nii. ja seal langetatakse otsuseid äh, eelarve kohta ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat kaks nädalat tagasi komisjoni asepresident Dombrovskis ütles meile Euroopa Parlamendi täiskogu saalis, et ähm, kriisi perioodil suurenesid ähm, sotsiaalsed ning piirkondlikud lõhed. ja kui me tahame siis ähm, sellele ebavõrdsuse kasvule kuidagi reageerida, tuleks tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat. me ei taha, et ühtekuuluvuspoliitikat veidaks ellu nii, nagu asjad oleksid äh, nagu enne vanasti. me ei saa jätkata business as usual põhimõtet, mõned tahaksid tegelikult isegi veel hullemat, mõned tahaksid lausa ühtekuuluvuspoliitikat äh, kärpida. meil on vaja lihtsustamist, olen nõus äh, siin Saksa kolleegiga, aga meil on vaja ka siiski vahendeid. ja kui me tahame ühtekuuluvust suurendada, siis tuleb neid vahendeid suunata sinna, kus on nende järele suurim vajadus, kus vaesus on suurem, kus tööpuudus on suurem, kus on rohkem, mida invest-, millesse investeerida, muidu see ei olekski ühtekuuluvuspoliitika. mina äh, ütlen teile proua Kretsu selgelt ära oma arvamuse. proua Kretsu toetab ühtekuuluvuspoliitikat, aga komisjonis on ka terve rida neid, kes püüavad ühtekuuluvuspoliitikat kärpida ning õõnestada. mina tahaksin teada, mida ütleb härra Oettinger, kes vastutab eelarve küsimuse eest, mida tema arvab ühtekuuluvuspoliitikast. mul on selline tunne, et tema seda küll ei toeta. ja sellepärast ma leian, et nüüd me peame siin saalis, regionaalarengu komisjonis, ja mul on väga hea meel, et härra Van Nistelrooy ja Rahvapartei koordinaator on sellega päri, et meie siin saalis Regionaalarengu Komisjonis avaldame asjakohaselt survet, et ühte, me ei taha, et ühtekuuluvuspoliitika tuuakse kärpemeetmete ning Brexiti ohvriks. suur tänu ka neile, kes ütlesid, et me ei tohi äh, artikkel sada kolm absurdset äh, nõudmist äh, läbi lasta sellepärast et muidu kannatavad need piirkonnad, kes, kellel on kõige rohkem neid vahendeid vaja, nii nagu Saksamaa ja Bulgaaria kolleegid samuti ütlesid, aitäh! suur tänu! ja homme on teil võimalik, võimalus äh, volinik Oettingerile ise küsimusi esitada ja kogu meie komisjon kuuleb, mida tal on selle peale öelda. proua Rodriguez, palun, teil on sõna. Uh, suur tänu! lugupeetud esimees, ma olen pärit Portugalist ja olen ühest äärepoolsemast piirkonnast, meie sõltume väga Euroopa Liidu rahastamisvahenditest, kirjutasime oktoobri lõpus alla memorandumile ning ootame nüüd siis, et äh, sellega seoses kohustused ka materialiseeruksid, aga ma ei tahakski rääkida ma ei tahaks siin rääkida äärepoolsematest piirkondadest, tahtsin mainida artiklit kakskümmend kolm, mis õõnestab ühtekuuluvuspoliitikat. ja me tahame, et ühtekuuluvuspoliitika vaimust peetaks kinni. Äh, siin on räägitud solidaarsusega seoses toetustest äh, ja räägitud sellest, et tuleb aidata neid, kes kõige rohkem äh, on abi vaja. finantsvahendid võivad olla kasulikud mõningates kontekstides, aga, aga nad, aga sellega võib kanis-, karistada teisi mina arvan, et ühtekuuluvuspoliitika ei pea tuginema ainult finantsvahenditele, mul on väga hea meel, et äh, Regio peadirektoraadi äh, peadirektor ütles, et rohkem suunatakse vahendeid äh, liikmesriikidesse delegeeritakse asju äh, liikmesriikidesse radikaalse lihtsustamisega. Äh, ma ei tunne muret äh, lihtsustamise kui sellise pärast, aga radikaalne siis lihtsustamine valmistab mulle muret. kuidas teostatakse järelevalvet nende rahade üle ja haldusametid, mis on nende roll, ma arvan, et kõikide osapoolte rollid peavad olema ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat selged ning meil on vaja teavitustööd. ühtekuuluvuspoliitika tulevik minu ja ma arvan, et meie kõigi jaoks ning ka Euroopa projekti tulevik äh, sõltub sellest, et äh, kodanikud ei kaota usaldust Euroopasse. suur tänu! Minister Roes, palun. Queria naturalmente aproveitar a oportunidade para cumprimentar os colegas. härra Roas, suur tänu! ka mina tahaksin tervitada liikmesriikide parlamentide kolleege, Euroopa Parlamendi kolleege ja kõiki neid, kes on täna meie ees. kõigepealt tahaksin toonitada, et selline kohtumine ühtekuuluvuspoliitika teemal on väga oluline, ajakohane Euroopa Liit, Euroopa Liidu institutsioonid, aga regioonide komitee on ette valmistanud oma dokumendid sel teemal ja liikmesriigid. liikmesriikidel on oma roll ning Euroopa tasandilt tuleb tagada lähimuspõhimõte, selline parlamentidevaheline koosolek ähm, aitab tagada kogu protsessi demokraatlikkust ning viitaksin ka liikmesriikide parlamentide otsustava tähtsusega rollile proua volinik ning äh, proua Kreel rääkisid ka sellest ning äh, rääkisid sellest, kui oluline on tegelikult äh, teavitamine, praegu on informatsioon kasusaajatest ning kasust puudulik ning selle eest peavad vastutust kandma liikmesriikide parlamendid. ma arvan, et mõningates liikmesriikides on piirkondi, mille äh, tõttu on riikidel õigus ühtekuuluvusvahenditele, aga need vahendid ei jõuagi nendesse piirkondadesse. ja ühtekuuluvuspoliitika on ka tulevikus peamine investeerimisvahend Euroopa Liidus sellel on oma territoriaalne, majanduslik ning sotsiaalne mõõde ja see on kõik sätestatud aluslepingutesse. ühtekuuluvuspoliitikat kui sellist tuleb lihtsustada, see peab olema rohkem tulevik, tulemustele suunatud ning järelevalve kriteeriumid peavad olema paigas, aga neid tuleb samuti lihtsustada. mitmetasandiline juhtimine on samuti üks asjaolu, mida tasuks siin esile tuua, äh, seda tuleb äh, rakendada ka tulevikus, võimalikult palju volitusi peab olema kohaliku tasandil ja piirkondlikul tasandil. härra Zeller, palun. suur tänu, proua esimees. ma rõhutan äh, seda, et ühtekuuluvuspoliitika jaoks on oluline see, et see jääks siin investeerimisinstrumendiks ähm, piirkondade jaoks aga praegune asjade seis ähm, annab alust karta, et see minevikus väga oluline äh, instrument äh, nüüd lihtsalt surnuks ähm, hallatakse, seda räägivad ka arvud. nii et ähm, kaks tuhat viisteist eelarve kinnitamisel me nägime, et uue toetusperioodi puhul ei olnud ühegi riigiga veel alustatud ja ka kaks tuhat kuusteist eelarve täitmise kinnitamisel, mille eest mina vastutan, me näeme, et et projektide, et endiselt veel tegeldakse eelmise toetusperioodi projektidega, nende menetlemisega ja uue toetusperioodiga mis äh, nüüd juba lõpuni hakkab jõudma, veel ei olegi alustatud. ja siin on erinevaid äh, probleeme olnud, me küll soovime lihtsustamist, aga mida rohkem me soovime lihtsustamist, seda rohkem ma näen, et tegelikult halduskoormus on suurenenud, nagu ma olen äh, vestlustest aru saanud. ühe haldusasutuse ametnik ütles, et kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus oli tal vaja arvestada kahekümne leheküljelise eeskirjadega brošüüriga, nüüd on neid kakssada, nüüd ja edasi kaks tuhat. ja, ja tihtipeale kontrolliasutused ja haldusasutused äh, on üksteisega justkui tülis. nii et äh, kui ähm, kontroll ja, ja rakendamine on erinevates ministree-, ministeeriumites, ma ei saa aru, miks seda koostöös ei lahendata neid küsimusi, vaid võideldakse üksteisele vastu. ja, ja loomulikult nad üritavad vigu mitte teha ning see tähendab, et et nad üritavad siis eeskirjadest lähtuvalt ikkagi kõiki projekte läbi töötada ja lõppude lõpuks on ohvriks ikkagi teine, keegi teine ja oluline on see, et äh, siin on ka parlamentide esindajad nüüd ähm, esindatud, sellepärast et see niinimetatud ülekuldamine leiab aset tihtipeale just liikmesriikides. ja selle tulemuseks on äh, see, et äh, liikmesriigis eh, lisatakse niigi bürokraatlikule menetlusele veel lisakihte, nii et palun vaadake oma ministeeriumites ja haldusasutustes, kuidas edasi liikuda või kuidas mitte edasi liikuda, sellepärast et oluline on ikkagi see, et operatiivprogrammid Need tegevuskavad ikkagi jääksid toimima ja teostatavaks koha peal ja kui see äh, võimalikuks ei muutu, siis tekivad edaspidigi samasugused viivitused nagu praegu ja see tähendab, et struktuurifondide tulevik ja ühte, ühtekuuluvuspoliitika tulevik on äh, tume, sellepärast et äh, nagu siin öeldi, et nii nagu me siin istume, me oleme kõik ühtekuuluvuse sõbrad. aga aga ma olen praktiliselt iga voliniku suust kuulnud, et struktuurifondid on äärmiselt olulised Euroopa Liidu jaoks üht-, tööd, töökohtade loomiseks, majanduskasvu edendamiseks, aga ühtekuuluvuspoliitika kohta ma seda enam ei kuule. ja kolleeg Michals ka juba ütles, et komisjoni töödokumendis ka seda enam ei kajasta, nii et ühised pingutused on vajalikud ja eelkõige nendes valdkondades, kus struktuurifondid on jõudnud tugevama tsentraliseerimiseni ja, ja siinkohal ma kutsuksin veel piirkondi üles, et, et siin on tegu ikkagi Euroopa Regionaalarengu äh, fondiga ja see tähendab, et tuleb kaasata regioonid ja linnad, meil on ka linnade tegevuskava, mida kahjuks seni liiga vähe on äh, tulemusrikkalt kasutatud, aitäh. The floor is yours, three minutes please. Hetman kolm minutit, palun. suur tänu. proua esinaine, ühtekuuluvuspoliitika on ju Euroopa Liidu poliitika aluseks, keegi ei kahtlegi selles, kahju on sellest, et praegu on tekkinud kõhklusi selle poliitika suhtes. ja ei usuta, et tõesti see poliitika muudab regioonide olukorda paremaks. tahaksin vastata härra Schneiderile. tahaksin öelda, et tegelikult sedasama, mida temagi rääkis, meil on vaja rohkem pädevusi ja rohkem usaldust piirkondade vastu ja seda ei arva mitte ainult mina, see ongi ühtekuuluvuspoliitika võtmeks see on tähtis selleks, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika oleks tõhusam, oleks selgem, et äh, ühtekuuluvuspoliitika mõõde ähm, ei tuleks kõne alla mitte ainult siin Euroopa Parlamendis, vaid et äh, otsuse tegemine äh, jõuaks just kohalikule tasandile ja piirkondade tasandile, sest just kohtadel teatakse kõige rohkem sellest, mida on vaja nüüd äh, täna on väga suuri erinevusi mitte ainult regioonide vahel, vaid ka Euroopa Liidu siseselt tervikuna. väga paljud piirkonnad Euroopas äh, on äh, iseenesest juba väga nii-öelda kirjud ja seetõttu ei peaks me mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikat äh, arendama, aga äh, kujundama ka palju paindlikuma lähenemise regioonidele ja andma rohkem võimalusi kohaliku tasandi ametivõimudele otsuse tegemisel. tuleks neid rohkem usaldada, tuleks piirkondlikke omavalitsusi rohkem usaldada äh, tuleks näha, et just sellel tasandil on võimalik saavutada lisaväärtus ja Euroopa poliitika tõhus rakendamine. kutsun teid Poolasse. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, ütleb härra Bogovitš. tere tulemast kõikidele rahvusparlamentide liikmetele Euroopa Parlamendis, tere tulemast komisjoni esindajatele Mm, minu arvates on tänane mõttevahetus äärmiselt oluline. me oleme kõik selle poolt, et, et tuleb tegeleda e, ühtekuuluvuspoliitikaga ja tähtis on ka solidaarsuspõhimõte, millele ühtekuuluvuspoliitika on rajatud ühtekuuluvuspoliitika võimaldab Euroopa Liitu koos hoida. regioonide erinevused on muidugi äh, jätkuvad äh, ja nad ei kao ka tulevikus kuhugile, aga me oleme kõik nõus sellega, et äh, praegusel hetkel seisab meil ees just uusi väljakutseid eest. Brexit, rändekriis ja nende lahendamine ei ole sugugi lihtne. raha tuleks leida erinevate väljakutsete lahendamiseks, nende vastuastumiseks ja tuleb arvestada ka sellega, et Ühendkuningriik on olnud ju netomaksja Euroopa Liidu mm, eelarvesse, seega nüüd tulevikus äh, peavad selle koorma endale võtma teised Euroopa Liidu liikmesriigid katsuge omavahel ka arutada äh, liikmesriikides neid küsimusi ja kui teie esindajad tulevad nõukogusse, äh, siis rääkigu nad sama keelt, mida nad kõnelevad teil kodus pealinnades. vastasel korral tekib suuri äh, probleeme. meie ju ise vastutame selle eest, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat ellu viiakse Äh, noh, kas tõesti on tegemist reeglitega, mis on liiga keerulised? no osaliselt on, aga äh, peaks ka endale küsimuse esitama, miks liikmesriikide struktuurides läheb nii kaua aega selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat rakendada? katsugem teha kõik, mis meist sõltub selleks, et äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitika rakenduks, vaat sel korral tekib meil tulevikus veelgi suuremaid probleeme. olen olnud ise minister, olen vastutanud äh, regiona-, regionaalarengu programmide eest, ühtekuuluvuspoliitika rakendamise eest. meil olid iga, iga nädal koosolekud ja ma arvan, et äh, meil on võimalik tegelikult palju rohkem ära teha just pealinnades. sellest on juba piisavalt ka räägitud, aga ühtekuuluvuspoliitikat tuleks rohkem populariseerida kodanike seas. kodanikud peaksid mõistma, et see on kasulik. et see muudab Euroopa Liidu kaunimaks, tõhusamaks ja jõukamaks suur aitäh ja järgmiseks annan sõna regikomisjoni liikmele Paramaletitš. suur tänu, mul on väga hea meel, et täna on liikmesriikide parlamentide esindajad siin ja et meil on võimalik üheskoos ühtekuuluvuspoliitikat ja see seitsmendat ühtekuuluvusaruannet arutada. et minu esimene sõnum on see, et kui me tahame tugevamat Euroopat, siis on ühtekuuluvust rohkem vaja, seetõttu eh, ühtekuuluvuspoliitika eelarve järgmises eh, finantsraamistikus ei tohiks väheneda edasi kindlasti olete rääkinud eelarvereast ühtekuuluvuspoliitikale, me ei saa Eurotsoonil eraldi e-, e-, eelarvet luua just ühtekuuluvuspoliitika tõttu, see on meie selge seisukoht. ja kolmandaks, te olete juba aluspõhimõtetest rääkinud pikalt-laialt ja e, räägitakse, et ka aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on juba mitmeid uuendusi sisse viidud ühtekuuluvuspoliitikasse. ja seetõttu ma tahaksin tugevalt äh, nõuda seda, et meil ei ole vaja mingit, mingeid uusi aluspõhimõtteid. lihtsustamine on küll äh, väga õige samm, aga mitte mingeid uusi põhimõtteid ei ole vaja paralleelselt tänase koosolekuga siin käisin ka eelarvekomisjoni koosolekul ja me kõik mõistame, kui oluline see on. seal olid ka kohal komisjoni ja nõukogu esindajad ja komisjoni esindaja ütles eelarvekomisjonis, et eh, järgmise finantsraamistiku, mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppe kalender on selline, et peavad leppima kokku parlament ja komisjon ja nõukogu ka ja kokkuleppele soovitakse jõuda kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, aga tegelikult võib-olla on kõige parem, kui enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulit, kui selle parlamenti koosseisu mandaat lõpeb, kokkuleppele jõutakse. aga siis nõukogu esindaja ütles, et ilmselt liikmesriigid ei saavuta kokkulepet MFF-i finantsraamistiku suhtes ja ka järgmise ühtekuuluvuspoliitika suhtes ja kokku ja ajakava siis pikeneb ja kokkuleppele ilmselt jõutakse alles aastal kaks tuhat kakskümmend. kaks tuhat kakskümmend kevadel. aga see on liiga hilja selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat sujuvalt järgmisel äh, finantseerimisperioodil ellu viia. me kõik saame sellest aru teie, liikmesriigid, tehke nüüd koostööd, tehke koostööd oma rahandusministritega ja regionaalarengu ministritega ja paluge neid, et nad tõesti midagi ette võtaksid, et määrus, see finantsraamistiku määrus saaks valmis, meil on seda vaja juba aastal kaks tuhat üheksateist, aga mitte hiljem, sest vastasel korral tekivad jälle ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel viivitused, nii nagu praegusel perioodil on kogetud. tänan We... näen, et üks kolleeg on kahe silma vahele jäänud, palun. kolm minutit, mitte rohkem. suur tänu, ütleb kolleeg Papadakis siin räägiti juba äh, Attika üleujutustest ja arvatakse, et sellel ei ole midagi ühist ühtekuuluvuspoliitikaga, aga ühtekuuluvuspoliitikal on seos üleujutustega küll. sest just seda tüüpi olukordades, kui tegemist on katastroofiga, peegeldub ühtekuuluvuspoliitika kasu kakskümmend üks inimest said surma, tuhanded inimesed jäid koduta, Te isegi ei tunne ära neid külalisi, mis äh, üle, üleujutuse äh, alla jäid. ja nüüd äh, samas on ühtekuuluvuspoliitika raha saanud igasuguste toestuste ja soodustuste kaudu raha saanud, nüüd suurettevõtted on raha saanud, see on kapitalism, see on kapitalistlik majanduskasv ja samal ajal elanikkonna vaesem kiht, kes on kohtadel elanud kümneid aastaid, nad ei ole mingit abiraha saanud. ja ei saanud isegi midagi ette võtta selleks, et üleujutust ära hoida. kohalike ettevõtete töötajad ei ole saanud see, sedavõrd abi kui ähm, suurkapitali esindajad. noh, me ei näe siin mingit tõhusust ega mingit lisaväärtust ega ka mingit rakendamist. selline ettekujutus on meil ühtekuuluvuspoliitikast ja selle peegeldustest Arktikast, aga ma tean, et ka teistes regioonides on olnud üleujutusi, sama sama sorti katastroofe on olnud ka mujal Euroopa Liidus ja seetõttu küsime, kellele siis eh, ühtekuuluvuspoliitika kasu toob suur, suurtele hargmaistele firmadele eh, või rahvale. sellise küsimuse peame endale esitama. Eh, just selle tõttu tekivadki erinevused Äh, elatustasemes vaesematele jagatakse raasukesi ja jõukamatele jagatakse kamaluga. seega tuleks võt-, vastu võtta öö, äh, otsus, mis tõesti muudaks tingimuslikkust ja et öö, äh, jagataks ka mingit kompensatsiooni nendele, keda on öö, looduskatastroofid tabanud kodanikud äh, võitlevad majanduse nimel, võitlevad iseenda ellu nimel, ellujäämise nimel. Äh, mulle tundub, et kriteeriumi ühtekuuluvuspoliitikas peaks muutma. suur tänu, nüüd tahaksin meie külalistele sõna anda. Äh, kahjuks peab härra minister Aab varsti lahkuma, aga võib-olla teil on mingeid kokkuvõtvaid sõnumeid meie jaoks, palun Äh, aitäh, proua Mihhailova, äh, tänud äh, selle eest, et saan paar sõna öelda lõpetuseks. tõesti, kell kuus läheb lennuk, peab minema lennujaama õigemini kella kuueks, nii et sellepärast pean veidi varem lahkuma. tahan öelda, et tänane arutelu oli väga huvitav. ja nagu te siin isegi kuulsite, on seisukohti, mis tegelikult on meil ühised kui me räägime lihtsuta-, lihtsustamisest, äh, Euroopa poliitikate ühtsustamisest, rahastamiste ühtsustamisest, et reeglid oleksid lihtsamad ja ühtsemad, siis selles, ma arvan, et ei ole siin kellelgi erilisi vastuväiteid. aga on ka seisukohti, kus ei ole päris ühte meelt ja, ja kindlasti nii, nagu ma rääkisin, ka nõukogu liikmesriigid said oma arvamused välja öelda. see on alus, kust komisjon saab edasi minna oma ettepanekute tegemisel. komisjon töötab need läbi ja Äh, mul on hea meel, et Bulgaaria on juba praegu öelnud järgmise äh, eesistujana, et ta tahab neid arutelusid ühtekuuluvuspoliitika äh, konkretiseerimiseks, nüüd ütleme, nende aluste konkretiseerimiseks edasi viia. nii et ma loodan, et me, Eesti saab siin teatepulga üle anda ja mis puudutab lihtsustamisse, omnibus määrusesse, siis te teate, et praegu veel ka töö käib. loodame, et me jõuame ka siin öö, lähemal ajal Äh, suurema eduni ja kokkulepeteni. Äh, ma arvan, et põhiline kokkuvõte on see, et me peame ühtekuuluvuspoliitikat äh, vähemalt see saalitäis ja need inimesed oluliseks. ja, ja selle nimel siis me peame tööd tegema, et see kajastuks ka siis edaspidi nii kevadistes otsustes kui veidi kaugema tuleviku otsustes. soovin selleks meile kõigile palju edu. aitäh teile võimaluse eest teile esineda! Thank you, thank you very much and I wish you a very suur tänu ning äh, soovin teile ka head kodureisi ja äh, edu teile Brüsseli liikluses. jätkame oma tööd ja äh, härra Schneider, nüüd on sõna teil. kas soovite ka omalt poolt kokkuvõtte teha? ja suur tänu, proua esimees, ma tuleksin veel mõningate võtmesõnade juurde, mida siin äh, arutelus äh, mainiti, siin, siin räägiti ka mitmeaastast finantsraamistikku ja ma sooviksin veel rõhutada seda, mis me oma arvamuses ütlesime, nimelt me ootame, et osa struktuurifondidest äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks oleks see proportsionaalselt seesama, ma arvan, et see on väga julge nõudmine, arvestades nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad. aga kui me seda osa struktuurifondidest eelarves ei ole, siis sellisel juhul meil ei ole isegi mõtet rääkida ühtekuuluvuspoliitikast tänases vormis, et see on eelduseks. ja äh, erinevalt sellest, mis siin öeldi, mul, mina ei arva, et volinik Oettinger selle küsimusega ei tegele, sellepärast et ta on mitmel korral meil käinud, ta on homme, homme teil ja arvatavasti on ta roh-, rohkem teie juures olnud ja ta on meile väga selgelt öelnud, et ta väga hästi mõistab meie seisukohti, sest ka tema oli ühe piirkonna juhiks. nüüd, mis puudutab SKT-d, siis eh, ühe kriteeriumina siis, eh, mis puudutab regioonide eristamist, eh, siis me toetasime seda, et skp oleks otsustavaks kriteeriumiks selles osas, et otsustada, millisesse kategooriasse ta kuulub. aga me peame vaatama, et uued väljakutsed ja uued probleemid, mis on tekkinud, et ja kas need on seotud siis ka nende ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega ja, ja sellele tuleb vastata ning ähm, ja siin peaks ühtekuuluvuspoliitika saama tulevikus paremini sekkuda kui täna ja seetõttu näiteks pea, võime tõesti rääkida demograafilistest probleemidest, sellepärast et see kindlasti majanduslikku arengut ähm, nõrgestab ja, ja piirkondade arengut isegi takistab. nüüd, mis puudutab tingimuslikkust, ma juba ütlesin, et me oleme selgelt vastu sellele ja see ei puuduta loomulikult ex-ante tingimuslikkust, sellepärast et ex-ante tingimuslikkus võib olla väga heaks instrumendiks selleks, et struktuurifondide tõhusust veelgi suurendada ja, ja et veel, et edasi isegi positiivseid mõjusid saavutada piirkonnas. ja ähm, ähm, siin kolleeg Hetman rääkis ka piirkondade tugevusest, aga see on eelkõige just liikmesriikidele üleskutse, et need Ähm, oleks hea, kui liikmesriigid ei leiaks, et piirkonnad on midagi segavat, et nad seal lihtsalt on olemas ja sellega tuleb kuidagi hakkama saada, vaid nad peavad piirkondi tugevdama, sellepärast et see on oluline kogu riigi tugevdamiseks ja mida tugevamad on piirkonnad, seda tugevam on riik tervikuna. lihtsustamine viimase punktina, siinkohal tuleks olla ettevaatlik, et me ei ei peaks siin vastutust hakkama ühelt teisele e, veeretama, sellepärast et piirkondades me loomulikult vaatame, mida Euroopa Liit meile esitab ja e, Euroopa Parlamendis öeldakse, aga et ka teie piirkondades muudate kogu selle keerulise struktuuri veel keerulisemaks, nii et siin vaadatakse kogu aeg üksteisele otsa, nii et lihtsustamine, see on ikkagi e, sõnum kõigile, see, seda üleskutset peavad kõik järgima, aga ma sooviksin rõhutada et, et see keerulisus on ikkagi mm, küsimus, mis on ülevalt alla läheb, et et kui meil on ühe perioodi jooksul kakssada lehekülge eeskirju, nagu keegi ütles, siis sellisel juhul tuleb seda rakendada riikides ja piirkondades ja siin lisandub iga järgmise astmega veel rohkem mm, eeskirju ja veel üks äh, punkt, kontrollid, selle läheb juba väga kaugele, sellepärast et soovitakse saavutada head, aga selle äh, ebaproportsionaalse hulga kontrollidega tegelikult saavutatakse hoopis vastupidine, kardetakse teha vigu ja see tähendab, et üritatakse siis, ähm, et kõige peale läheb kauem aega, sellepärast et kardetakse vigu teha. ja me peaksime ka kohalikke ametiasutusi usaldama ka kontrollide osas, see on ka oluline lihtsustamises ja veel viimane punkt ka mina oma sõnavõtus rääkisin äh, probleemidest, nõrkadest punktidest, negatiivsest seoses ühtekuuluvuspoliitikaga. lõpetuseks sooviksin rõhutada, et ühtekuuluvuspoliitika struktuurifondid on väga oluline ajalooline edusamm. inimajaloos ei ole keegi kunagi midagi sellist loonud, sellist solidaarsusinstrumenti loonud nagu ühtekuuluvuspoliitika ja me peame olema uhked selle üle ja seda uhkelt ka edasi arendama ja ma usaldan ka järgnevat eesistujat Bulgaariat, et nemad kindlasti oma eesistumise perioodil kindlasti samas vaimus ka ühtekuuluvuspoliitikat arutama hakkavad, aitäh. Thank you, thank you very much, Mr Schneider. suur tänu, härra Schneider. suur tänu selle inspireeriva sõnavõtu eest ja ma tõesti loodan, et me jätkame üheskoos, sest et äh, ühtsena oleme tugevamad, ütleb ka Bulgaaria eesistuja. ja nüüd proua Lamp, kas soovite ka omalt poolt kokkuvõtte teha? räägin nüüd rumeenia keeles. care am tras-o eu în această seară este că fie mõned kokkuvõtvad sõnavõtud ka äh, kokkuvõtvad sõnad ka minu poolt. selge on see, et me kõik oleme ühtekuuluvuspoliitika sõbrad, kuulsime täna pärastlõunal, me mõtleme, et ühtekuuluvuspoliitika peab jääma üheks investeeringute poliitika alustalaks, kõige olulisemaks alustalaks seda tänu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika on oma väärtust juba tõestanud. loomulikult me tahame ühtekuuluvuspoliitika nähtavust parandada. tahame tulemusi paremini edastada kodanikele. me tahame, et äh, ühtekuuluvuspoliitikud, et kodanikud oleksid äh, teadlikud sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika muudab nende igapäevaelu äh, ja me tahame suuremat usaldust kõikide asjaosaliste poolt kõigi poolt, kes on seotud selle poliitika ellurakendamisega. meil on vaja rohkem usaldust äh, ametivõimude vahel, ähm, kasusaajate vahel, piirkondlikul tasandil, äh, kohalikul tasandil, Euroopa tasandil, olen veendunud, et üheskoos jõuame heade tulemusteni ja oleme seda ka juba tõendanud. kavatseme näidata, et äh, meie ühiste pingutuste tulemusena oleme me kõikide väljakutsete kõrgusel. ja iga kord väljakutsed sõltuvad kontekstist, meetmete kontekstist, aga praegu ma olen veendunud, et kõik üheskoos, Euroopa institutsioonid, Euroopa kodanikud, regioonide komitee, suudab vaat suudame me ühtekuuluvuspoliitikat kaitsta ja meil on kõigil seda poliitikat väga vaja kasutan ka võimalust ning tänaksin äh, proua Kreeli selle eest, et ta alati toonitab seda, et Euroopa kodanikud peavad tõesti kasu saama ühtekuuluvuspoliitikast Euroopa tasandil ning ka riiklikul tasandil. tahaksin tänada teid äh, selle äärmiselt kasuliku ürituse eest ning ma arvan, et me kõik peame püüdlema parema koostöö poole ning äh, liikmesriikide parlamendid, äh, Euroopa Parlament äh, ja ka Euroopa Komisjon peavad seda tegema. me kõik peame tegema koostööd selleks, et parem edendada Euroopa projekti. aitäh tähelepanust! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Vassiljeva, palun! suur tänu, proua Mihhailova! jah äärmiselt muljetavaldav oli see härra Schneideri sõnavõtt järgneva eesistumise kohta, tõesti äärmiselt muljetavaldav sõnum, inspireeriv sõnum, et me peame jätkama mõttevahetusi, arutelusid ühtekuuluvuspoliitika mõju üle. Bulgaaria on sobivaks foorumiks sellistele aruteludele, sest et meie oleme, nagu ma ütlesin, juba väga veendunud selles, et tegemist on äärmiselt kasuliku, nähtava ning äh, rahva poolt hinnatud poliitikaga. kõik on päri sellega, et see on aidanud kaasa minu koduriigi inimeste elatustaseme tõstmisele, parandanud makromajanduslikke tingimusi ning majanduse vastupidavust üldisemalt, nii et meil on vaja et seda sõnumit edastaks rohkem inimesi. et äh, rohkem oleks neid, kes seletaksid, äh, mida see ühtekuuluvuspoliitika tähendab. ja tänastest aruteludest viin koju kaasa järgmist, suur tänu kõigepealt muidugi, et andsite mulle võimaluse üldsegi osaleda sellel äärmiselt kasulikul üritusel. niisiis, äh, koju võtan kaasa teadmise, et me kõik oleme ühehäälselt päri, et ühtekuuluvuspoliitika peab jääma jõusse ka tulevikus ning et äh, tuleks ka sisse tuua toetuste süsteem, finantsvahendid tuleb rakendada, jah, aga igal pool see ei ole võimalik, nii et stipendiumid, toetused, toetused on ka vajalikud. ja lihtsustamine muidugi, lihtsustamist viiakse läbi nüüd see on selle programmi perioodi jooksul kõige olulisem, aga uues regulatiivraamistikus peaks olema paindlikkusel tähtsam koht. paindlikkus igal tasandil, nii äh, menetluste, eeskirjade kui äh, kombineerimisvõimaluste osas, kõik see peaks kaasa tooma tõhususe kasvu tulemuslikkuse ning äh, ajastatuse. aeg on otsustava tähtsusega. me peame tegutsema õigeaegselt. peame olema konkurentsivõimelised, ühtsed, tugevad, äh, aga jah, ka konkurentsivõimelised. ning seetõttu tuleb tegutseda õigeaegselt. suur tänu veel kord kõigile kohalviibijatele, loodetavasti kohtume peagi Bulgaarias ning saame arutelusid jätkata. tänane üritus on olnud äärmiselt huvitav ning ka, äh, ka Bulgaarias korraldame järgmise aasta alguses juba foorumeid ühtekuuluvuspoliitika teemal. seda seoses äh, ka uue mitmeaastase finantsraamistikuga ning äh, ootan võimalust jätkata arutelusid positiivselt ning ootan võimalust tööga pihta hakata programmiperioodi esimesest päevast alates juba. suur tänu veel kord. mul oli suur rõõm täna siin teie seltsis viibida. proua Kreel, teil on sõna suur tänu, proua esimees, vaid äh, lühidalt sooviksin veel ühe lõppmärkuse teha. ma äh, ootan äh, suure huviga Bulgaaria eesistumise aega, me olime ka delegatsiooniga Sofias ja ma arvan, et nad on tõesti näinud üles pühendumust ka hea äh, ühtekuuluvuspoliitika edendamiseks, ma saan aru, et ka Bulgaaria eesistuja jaoks on see sõnum äärmiselt oluline ja mul oli väga hea meel ka, et ähm, proua Plumb sai siin kohal olla, sellepärast me käisime äsja delegatsiooniga ka Rumeenias ja mida ma äh, sooviksin just nendelt mõlemalt äh, riigilt ongi positiivsed näited, ma nägin neid ka loomulikult ise oma silmadega, need eksisteerivad, et et me sooviksime näha, kuidas äh, ühtekuuluvuspoliitika piirkondades tõesti toimib. ja te nägite, et tegelikult me oleme üldjoontes äh, ühel nõul selles osas, äh, mida me soovime, aga väljaspool seda ruumi on ka teisi arvamusi. ja seetõttu see meie võitlus Euroopa Parlamendis, komisjonis, liikmesriikidega ähm, saab väga palju toetust sellest, kui me saame ka tõendada, et ühtekuuluvuspoliitika rakendamine tõesti edasi liigub ja ähm, vahendid edasi liiguvad. kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, et, et me Euroopa Liidu eelarvest ähm, äh, anname raha, mida siis aga ära ei kasutata ja siis tuleb see tagasi anda, nii et äh, see juhtub äh, siis, kui suurem eelarve eh, järgmisteks ees, eh, eelarveaastateks eh, enam ei teostu, sellepärast näidatakse, et näete, et niikuinii ei suuda seda ära kasutada. suur tänu, härra von, von Preska, teil on see meeldiv ülesanne olla kõige viimane kõneleja. aitäh, kõigepealt ma sooviksin tänada teid kõiki selle eest, et praktiliselt ühehäälselt olete toetanud ühtekuuluvuspoliitikat ja ka meenutasite meile, kui oluline see poliitika on meile, kodanikele, sellepärast et see ikkagi lähtub partnerlusest ja, ja selle eesmärgiks on ikka kodanike elu parandamine. ja te ka ütlesite, et kahjuks need edulood, mis olemas on, neid väga hästi alati ei teadvustata ja me ja see on teada ka meile, kellega, kus nendele, kes töötavad ühtekuuluvuspoliitikaga, et et nendel olulistel aegadel, kus me eelarvega, ettepanekuga tegeleme, siis on millega me tuleme välja kevadel järgmisel aastal, siis oluline on tõesti ka seda nähtavust siin kajastada. suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest ja me üritame nendega arvestada nii palju kui võimalik, ma arvan, et siin oli, tehti väga palju häid ettepanekuid sooviksin öelda vaid äh, rääkida paarist-kolmest äh, teemast. tingimuslikkus. jällegi, äh, ma arvan, et, äh, et me soovime jah, seda selgitada ja vähendada ja aga samas mõningate investeeringute puhul, et äh, olgu kas need siis äh, eeltingimused või mõningad tegevused, siis siin on tingimuslikkus oluline, näiteks äh, transport, endiselt me suuname väga palju transporti, raha paljudes liikmesriikides ja me leidsime, et mõningates liikmesriikides et, et tegelikult transpordi tegevuskava ei olegi ja kuidas siis saab miljardeid suunata transpordisektorisse, kui te tegelikult ei teagi, milline on kesk, selle riigi transpordikava keskpikas või pikas perspektiivis strateegilised eesmärgid, nii et need on need, see, millele me sooviksime keskenduda. veel lihtsustamisest. loomulikult me revolutsiooni saavutada ei soovi, see on selge, aga ma arvan, et ka lihtsast lihtsustamisest või sellest lihtsastest arengutest ei piisa. nii et me vaatame määruse läbi artikli haaval ja vaatame, kas meil tõesti seda artiklit vaja on sellepärast et mõningate puhul me tõesti mm, ei, ei näe põhjust, need Te ju vastutasite programmide eest ja ütlete, et programmi raha saab ainult äh, programmi raames kasutada näiteks kas konkreetsel liidumaal või või nii edasi, aga lõppude lõpuks see asi on ikkagi keeruline ja mõningaid erandeid on, et, et mõningatel tingimustel saab ka programmi alast väljaspool neid rahasid kulutada ja minul tekkis küsimus, et kui partnerid ähm, programmi raames nõustuvad sellega, et nad soovivad äh, seda raha kasutada näiteks kaubanduse jaoks Hiinaga, sellepärast et see võimaldab äh, näiteks Brandenburgi liidumaa ettevõtjatel ka rahvusvahelise areenile jõuda, siis äh, miks peaks selle üldse küsimuse alla seadma, et, et et kui programmi partnerid kokku lepivad milleski, siis Euroopa Liidu poolt mingisuguseid eeskirju selles osas kohaldada ei, seadma ei peaks, nii et see on üheks näiteks et me tuleme selle juurde loodetavasti kevadel tagasi ja loodetavasti saame seda siis veel selgitada. ja sama puudutab ka kontrolli ja auditid. ideaalses maailmas me lähtuksime lihtsalt siseriiklikest eeskirjadest, sellepärast et siseriiklikud eeskirjad on, on need, millega on kursis ähm, ametiasutused, kasusaajad ja ja seetõttu siis ühel pool ei pea olema, ei pea kasutama nii ähm, Euroopa Liidu ja siseriiklikke eeskirju paralleelselt. aga seda öelnuna me ei saa liikuda ka sellise olukorra poole, kus me enam ei tea, mis koha peal toimub, sellepärast et teate, et Euroopa Komisjon vastutab ikkagi eelarve eest ja meil mingisugune kindlus peab ikkagi olema selles osas, et äh, et kõik, mis koha peal toimub, see ka järgib konkreetseid standardeid, nii et mingisugused eeskirjad alati seal ju, aga me sellistel juhtudel, kus me näeme, et ähm, haldus on võimalik haldama fonde ka ilma Brüsseli poolse seire kontrollita, siis me peame neid äh, asutusi ka usaldama, aga aga paraku usaldust reguleerida ei saa, me saame küll usaldust äh, tugevdada, tõhustada, aga kahjuks seda reguleerida ei saa ja mis puudutab nüüd eraldiste kriteeriumeid, toetuste kriteeriumeid, siis me peame seda täpsemalt vaatama. jah, SKT-st ainukesena me lähtuda ei saa, kuigi SKT jääb olulist rolli mängima, aga me peaksime vaatama ka, millised on uued proovikivid ja, ja vaatama ka, kuidas meie poliitikad ähm, hakkama saavad nende uute väljakutsetega, ükskõik, kas see on siis innovatsioonipoliitika, keskkond või midagi muud. ja nüüd paindlikkus ma kuulsin teilt ähm, ähm, palju kaebusi selle kohta, et see ei ole paindlik, me nõustume sellega ja praegu me kaalume päris radikaalseid äh, ideid, äh, näiteks et tulevikus äh, kui me nüüd mõtleme, et meil on endiselt veel seitsmeaastane, mitmeaastane finantsraamistik, siis tegelikult me programmeerime ju ainult järgmist seitset-viite aastat ja peale seda perioodi me teeme läbivaatuse ja siis me kaalume üheskoos äh, kas me peaksime näiteks eh, premeerima neid, kes on hakkama saanud, hästi hakkama saanud või on mingisuguseid uusi eh, esile kerkinud väljakutseid, näiteks nagu ränne, mida me ette näha ei saa ja siis vaadata täpsemalt, kuidas veel toetusi eh, eraldatakse. aga ma arvan, et need on küsimused järgmiste aastate jaoks ja siis vaatame, kuhu me jõuame. aitäh! Thank you, thank you very much, there are suur tänu! mõned üllatused ootavad meid ees järgmisel aastal, loodetavasti mitte liiga palju üllatusi. suur tänu teile kõikidele, kõigile teie panuse eest, suur tänu kõikidele liikmesriikide parlamentide liikmetele osaluse eest. aitäh teile, me hindame kõrgelt teie kogemusi, teie toetust teie toetust meie toele ühtekuuluvuspoliitika vallas Euroopa Parlamendis. selline kohtumine on meie jaoks tähtis ning loodetavasti peame ühendust ka tulevikus. suur tänu kõikide seisukohtade eest, meile on saatnud meile liikmesriikide valitsused ning parlamendid ning suur tänu ka tänaste sõnavõttude eest. üldise kokkuvõttena võin öelda, et kõik meie, kes me istume täna siin saalis, mõtleme ühtekuuluvuspoliitika tuleviku huvides. me tahame lihtsat tulemustele Euroopa kodanike vajadustele suunatud paindlikumat, läbipaistvamat, kergemini mõistetavamat ühtekuuluvuspoliitikat. poliitikat, mis investeerib kasvu ning töökohtade loomisse. ning ühtsena see ülesanne meil ka õnnestub. meil on väga hea kogemused äh, komisjoniga omnibussi vallas ja võib-olla siis äh, revolutsioonilised mõtted oleksid selles vallas ka teretulnud. aga ei, äh, läbirääkimiste käigus on komisjon siiski väga kombekalt käitunud, nii et see oli väike nali ainult kõrvalepõikena. suur aitäh teile tänase osaluse eest, äärmiselt viljakas oli meie mõttevahetus, loodetavasti see ei jää viimaseks ning rõõmuga tervitame teid jälle Euroopa Parlamendis. suur tänu ka tõlkidele, ütleb esimees, aitäh, et võimaldasite meil üksteisest paremini aru saada, mugavamalt suhelda ning käesolevaga on kohtumine lõppenud, aitäh!